Meglio che si siede qua. Possiamo iniziare i nostri lavori? alustame oma istungit äh, täna pärastlõunal. meil on hommikul juba väga palju tööd ära tehtud. hommikul tegelesime me siis äh, Euroopa Parlamendi valimiste teemaga nüüd aga hakkame käsitlema kodanike algatuste teemat. selle eh, teema juhatavad sisse neli raportööri, kaks põhiseaduskomisjonist ja kaks petitsioonide komisjonist. meie aseesimees eh, proua Kurma ja härra Lamassuur põhiseaduskomisjonist ja härra Hefner ja proua Volis esindavad siis petitsioonide komisjoni kõik Euroopa Parlamendi peamised fraktsioonid on seega esindatud nende, nende nelja sõnavõtja näol. me oleme siis äh, saavutanud sellise kokkuleppe, et me peaksime selle aruteluga suhteliselt äh, kiiresti ühele poole saama härra Vlao äh, kahjuks ei saanud täna siia tulla ja seega teda asendab Pendolin Ritten tervitan teda. härra Šaštel eh, eesistujamaa esindajana on samuti kohal. ja eh, meie komisjonile on juba hästi tuttav ka härra Sefkovitš. me peame oma aega tõhusalt kasutama ja täpselt nii, nagu me tegime täna hommikulgi, ma paluksin, et need, kes soovivad selles arutelus osaleda, täidaksid ära selle äh, lehe, mis teile on välja jagatud. nii saame oma tööd siis tõhusamalt korraldada. niisiis, alustame nüüd siis sissejuhatusega meie raportööridelt, aga enne kui ma neile sõna annan, tahaksin teile meelde tuletada, et vastavalt artiklile viiskümmend meie kodukorras on petitsioonide komisjon selles küsimuses seotud põhiseaduskomisjoniga. petitsioonide komisjoni äh, juhataja proua Matsooni on teatanud, et ta jääb natukene hiljaks ja siis liitub ta meiega siin presiidiumis, kui ta siia jõuab. ja paluksin nüüd, et proua Rutten äh, alustaks siis äh, sissejuhatava sõnavõtuga. aitäh, esimees lugupeetud äh, parlamendisaadikud, mina olen Belgia parlamendi esindaja, aga äh, mul on väga hea meel äh, olla selle parlamentidevahelise istungi kaasjuhatajaks, tegemist on siis istungiga, mille on korraldanud põhiseaduskomisjon. ma tahaksin edasi anda härra Andreev Lao vabandused, kes kahjuks ei saanud täna sellele istungile siia tulla. aga ma edastaksin siis selle, mida ta teile öelda tahtis. Belgia eesistujana äh, soovib jälgida Lissaboni lepingu ellurakendamist selleks, et Euroopa Liit muutuks sidusamaks ja tõhusamaks. Belgia eesistujana soovib muuta Euroopa Liidu kogu maailmas ligitõmbavamaks, aga eriti ligitõmbavaks Euroopa Liidu kodanikele endise. kodanike algatused, millest me täna kõneleme, on üks äh, vahendeid selle eesmärgi saavutamiseks kodanike algatused on üks Lissaboni lepinguga sisse toodud peamisi uuendusi. kodanikel Äh, on alates tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast olnud võimalik äh, saadikuid Euroopa Parlamenti äh, valida ja nüüd kolmkümmend aastat hiljem toob Lissaboni leping Euroopa kodanikele võimaluse oma hääl Euroopas otseselt kuuldavaks teha. see on väga oluline samm. nagu teie siin põhiseaduskomisjonis teate, on kodanike algatused seotud Lissaboni lepingu artikliga üksteist lõige neli Äh, ja äh, Lissaboni leping ütleb, et kui äh, saadakse kokku vähemalt miljon allkirja teatavast hulgast liikmesriikidest, siis on õigus kodanikel pöörduda Euroopa Komisjoni poole ja paluda, et komisjon tuleks välja õigusloome ettepanekuga siis valdkonna kohta, mis kodanike arvates ei ole korralikult reguleeritud. Lissaboni leping on seega loonud võimaluse osalusdemokraatiaks, suuremaks demokraatiaks Euroopa Liidus. seega äh, meil on olemas äh, kodanike algatusteks äh, õiguslik alus, me võime pidada konsultatsioone kodanike ja sidusrühmadega, kellel on võimalik siis oma arvamus Euroopa institutsioonidele teadavaks teha ja sellest kõigest võib sündida ka õigusloomeline akt Äh, meil tuleb loomulikult äh, äh, paika panna paljud, paljud asjad, näiteks kas või needsamad õigusloomealased ettepanekud lähevad nii, lähevad tulevikus kaasotsustamise alla. Belgia eesistujana tahab kodanike algatusi kui olulist demokraatlikku projekti edasi arutada, me tahame ära kasutada nende ellurakendamisel kõiki viimaseid tehnoloogia saavutusi. me tahame tugevdada demokraatlikku legitiimsust Äh, me tahame luua silla siis äh, Euroopa ajaloo mineviku ja tuleviku vahel. kommunikatsioonitehnoloogia areneb pidevalt ning äh, mõjutab meie igapäevaelu. internetti näiteks kasutab üle miljardi inimese, kodanike algatused loovad võimaluse Äh, kuidas äh, inimesed äh, saavad oma seisukohti paremini väljendada. seega muutub, muutuvad menetlused lihtsamaks ja tõhusamaks Äh, kodanike algatusega ei kaasne mingit olulist äh, halduskoormust ja loodetavasti ka mitte pettusi. Nende kodanike algatuste väljavaate või võimalus tähendab seda, et me äh, saame endale siin otsedemokraatia sellise, nagu seda omal ajal, äh, selline, sellise otsedemokraatia, nagu omal ajal oli Ateenas, inimesed saavad vabalt oma seisukohti väljendada ja äh, ma võrdlesin siin Euroopa Liitu Ateenaga, sest Ateenat peeti omal ajal demokraatia hälliks. Äh, kodanike algatused tähendavad seda, et inimeste osalus äh, demokraatlikes protsessides tugevneb, suureneb. Demokra-, äh, kodanike algatused peaksid siis tugevdama Euroopa avalikku ruumi, äh, tugevdama sotsiaalset ühtekuuluvust ja võib-olla sünnib meil lõpuks ka ometigi Euroopa avalik arvamus. esimees, lugupeetud saadikud Äh, ma tahaksin pöörduda just noorte Euroopa kodanike poolde. Euroopa Liit peab jääma tulevikuprojektiks ning seetõttu tuleb edendada Euroopa integratsiooni ideed just nimelt Euroopa noorte hulgas, see peaks olema meie püüdluste keskmes. mina isiklikult olen veendunud, et äh, osaluse vanuse alandamine kuueteistkümnenda eluaastani aitab seda eesmärki saavutada kui nõukogu ja parlament otsustavad teisiti, siis äh, võib-olla see olekski üks esimene hea kodanike algatus, millega võiks välja tulla. ja äh, ma jään ootama tänaseid arutelusid, mis kindlasti on väga huvitavad. suur aitäh, proua Rutten. tavaliselt anname me praegu sõna proua Matsoonile, see oleks mõistlik äh, tegevuskord, kuid teda ei ole praegu siin ja seetõttu me ei saa talle kohe sõna anda. ütlen omalt poolt seda, et Euroopa kodanikualgatuse puhul räägime me äärmiselt tähtsast algatusest. see põhineb Lissaboni lepingu artikkel üksteist lõikele neli ja põhimõte, mille alusel Euroopa kodanikualgatuse ähm, saaks teostada, leiame siis sellest artiklist, kuid Euroopa Parlament peab otsustama, milline täpselt see algatus oleks ja kuidas seda saaks esitada. me oleme oma töö käigus saavutanud juba edu ja kogunud erituvaid mõtteid ning äh, praegune plaan näeb ette, et kaheksandal novembril esitavad äh, kolm raportööri koos meie erialakomisjonis ettepaneku. see kuupäev on oluline sellepärast, et pärast seda on võimalik hakata esitama muudatusettepanekuid ja kui me oleme ära kuulanud ka kaasraportöörid ja variraportöörid, kuulame me ära nõukogu esindajad ja komisjoni asepresidendi. nüüd annangi ma sõna kaasraportööridele ja ma arvan, et kõigepealt peaks sõna võtma härra Lamassuur. kas tahaksite olla esimene? jah, suur aitäh teile, härra esimees. ma tuletan teile meelde selle uue elemendi äh, loomise põhjuseid. ma räägin siis Lissaboni lepingu uuest artiklist mis ähm, toob sisse uue sätte Euroopa Liidu õigusse. me teame, et meil on olemas mitmed menetluskorrad juba varasemast, mille alusel Euroopa Komisjon nagunii konsulteerib ja on alati konsulteerinud parlamendi, nõukogu, liikmesriikide valitsuste, kodanikuühiskonna esindajate, majandus, sotsiaal, sotsiaalmajanduslike partneritega, vabaühendustega, erinevate trükiste, väljaandjatega ja nii edasi ja nii edasi. kõikide nendega konsulteerib ta tavaliselt äh, enne, kui võtab vastu otsuse. kuid äh, lisaks sellele on Euroopa Parlament äh, alati ka ise organiseerinud mõttevahetusi, debatte, koostööd regioonide komiteega, majandus- ja sotsiaalkomiteega, peti-, petitsioonikomisjoniga, mis kuulub Euroopa Parlamendi koosseisu ja samuti oleme me konsulteerinud Euroopa kodanikega. sellest hoolimata on meie töös esinenud kaks probleemi, üks neist on alaline probleem, millega tuleb lihtsalt leppida, ja see seisneb selles, et Brüssel tegelikult on inimestest väga kaugel. samamoodi nagu liikmesriikide valitsused on ammu eemaldunud igapäevareaalsusest ja valitsus tegelikult ähm, teab üsna vähe või vähemalt arvatakse, et ta teab vähe kohaliku tasandi elust. Brüssel on aga kõigist liikmesriikidest veelgi kaugemal ning erinevalt äh, föderaalsüsteemist ei saa Euroopa Liidu puhul väita, et meil tegelikult on olemas ühtne administratsioon ka välja, väljapool äh, Brüsselit. tegelikult puudub Euroopa Liidu bürokraatia aparaat, sest äh, kõik Euroopa Liidu Euroopa Liidu teenistujad äh, on äh, ametis Brüsselis ja neid äh, õigusakte, mis Brüsselis vastu võetakse, rakendatakse valitsuse tasandil liikmesriikides ja ka regionaalsel tasandil. see on meie esimene probleem, et me asume Brüsselis ja teine probleem on samuti väga suur, kuid seda on võimalik lahendada. see seisneb selles, et kummalisel kombel on pärast äh, seda, kui me oleme viiskümmend aastat äh, üles ehitanud Euroopat ja selle aja jooksul kaotanud kõik äh, tõkked, piirid, piirikontrollid, loonud vaba ühisturu kaupade liikumisele, võtnud vastu erinevaid infoalaseid projekte, arendanud oma pealinnu ajal, kus me oleme ikka veel seda teinud, on meil endiselt kakskümmend seitse erinevat äh, poliitilist äh, süsteemi. ja kuigi Euroopa Parlamenti valitakse iga viie aasta tagant, valitakse seda ikkagi kahekümne seitsmes äh, erinevas õigusruumis. ja neil valimistel on küll euroopalik mõõde, kuid tegelikult puudub üle-euroopaline debatt. toon näite Prantsusmaalt, mis on minu kodumaa, kõige suurem prantsuse telekanal, mida vaatab kaks kolmandikku Prantsusmaa rahvast ja mis igal õhtul kell kaheksa annab eetrisse uudised, sellel telekanalil näiteks ei ole alalist korrespondenti Brüsselis. TNF, see telekanal, räägib seega Euroopa uudistest ainult siis, kui keegi Prantsuse ametnikest või poliitikutest läheb Brüsselisse ja seal filmitakse mingit äh, kohalikku sündmust, äh, aga alati sellepärast, et see prantslasi konkreetselt huvitab ja sellel on mingisugune prantslaslik mõõde. ma arvan, et äh, see on nii ka kõikide teiste liikmesriikide puhul ja sellepärast ongi meil vaja seda uut menetlust. tegemist on menetlusega, mida tegelikult liikmesriigid ise ei kasuta, kuigi neil endal võib olla midagi Euroopa kodanikualgatuse sarnast tegemist on millegagi, mis sarnaneb petitsioonile, kuid äh, see ei ole sama, mis kodanikualgatus referendumi saavutamiseks. pigem on see selline petitsioon, mille abil püütakse rohkem osaleda demokraatias. ja selle peamine eesmärk on anda Euroopa rahvale, Euroopa kodanikele juhul, kui neid on vähemalt miljon, ükskõik millistest liikmesriikidest nad kokku tulevad, anda neile inimestele samasugune võimalus mingi küsimus anda arutada Euroopa Komisjonile samasugune õigus ja võim, nagu on ministrite nõukogul ja Euroopa Parlamendil. praegu võivad, praegu on ministrite nõukogu ja Euroopa Parlament eh, mõlemad õigusloomelised institutsioonid, kuid neil on õigus ka poliitiliseks algatuseks. ja selline algatus võib viia õigusaktide muutmiseni, kuid ainult siis, kui seda otsustab Euroopa Komisjon, sest Euroopa Komisjonile on antud ähm, selline ülesanne. me võime vastu võtta uue õigusakti ainult siis, kui Euroopa Komisjon selle kõigepealt algatab, algatusõigus on üldiselt ainult Euroopa Komisjonil, seda võib nimetada õiguslikuks monopoliks. kuid komisjonil ei ole monopoli erinevate ideede suhtes statistika on meile näidanud, et viimase kümne-viieteist aasta jooksul on poliitilised algatused, mille abil taodeldakse uusi õigusakte, peaaegu võrdselt jagunenud Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ning ministrite nõukogu vahel. ja see, mida me aluslepingute alusel taotleme, on neljas autor neljas autor, kellel oleks õigus poliitiliseks algatuseks ja see autor oleks Euroopa kodanik. muidugi ei saa ta seda teha üksinda, kuid kui kodanik suudab leida veel miljon kodanikku, on tal võimalik äh, seda tööd teha. Euroopa Komisjon omalt poolt on kohustatud analüüsima esitatud ettepaneku sisu ja otsustama täiesti vabalt ning oma vastutusala raames kas ta soovib selle kodanikualgatuse tõlkida Euroopa õigusaktide keelde või siis teha ettepaneku mõne olemasoleva õigusakti parandamiseks või tühistada mõne olemasoleva õigusakti või ta ei soovi seda teha. ning Euroopa Komisjonil on otsustusõigus, kuid samuti saavad oma sõna sekkuvad Euroopa Parlament ja Nõukogu. menetluskord mis näeb ette koostöö Euroopa Komisjoni, nõukogu ja eesistuja vahel, mis näeb ette siis menetluskorra institutsioonide vahel, näitab meile seda, et erinevalt äh, demonstratsioonidest, mis siin mõnikord toimuvad, näiteks eile oli Brüsselis suur äh, meeleavaldus, äh, erinevalt nendest demonstratsioonidest on kodanikul tegelikult võimalus sekkuda Euroopa poliitikasse Äh, on õigus taotleda näiteks mõne õigusakti tühistamist või uue vastuvõtmist ja äh, peamine erinevus demonstratsioonidega seisneb selles, et see sekkumisvõimalus on jaatav. sest äh, sellega mitte ainult ei protesteerita, vaid kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama mingisugust uut mõtet, vastu võtma uut õigusakti ja igaüks saab selles kaasa rääkida, vabaühendused, ametiühingud, kuid ennekõike Euroopa kodanikud kelle arvamus ju tavaliselt kedagi ei huvita. kahtlemata äh, on Euroopa kodanik nii-öelda mittehuvitav kategooria, sest ta on geograafilises plaanis mööda Euroopat äh, laiali pillutatud, kui nii võib öelda. ja Euroopa poliitikat äh, äh, aetakse Brüsselis, teised inimesed ajavad poliitikat ainult oma liikmesriigis, tavaliselt inimene elabki ainult ühes riigis, elab seal äh, käib koolis, ähm, saab töökoha, saab võib-olla mingeid toetusi ja soodustusi, lõpuks sureb seal. ja paljud nendest probleemidest, mida inimesed igapäevaelus kogevad, peaksid saama lahendatud just Brüsseli poliitika abil, kuid tihti see nii ei ole. sellepärast, ähm, et äh, Euroopa kodanik lihtsalt ei huvita mitte kedagi piisavalt ja sellepärast ongi tarvis anna, anda Euroopa kodanikule võimalus pöörduda otse Euroopa institutsioonide poole ja selle pöördumise po-, mõtteks ei peaks olema äh, püüdlus süstemaatiliselt hävitada olemasolevat, vaid äh, pigem püüdlus aidata meil kõigil koos mõelda, mismoodi vastu võtta õigusakte, mis äh, Euroopa kodanikule ka kasulikud on. suur aitäh teile, härra Lamassuur, selle täpse konteksti eest, mille te meile nüüd andsite Te rääkisite meile, mis on Euroopa kodanikualgatuse mõte ja nüüd annaksin ma sõna meie äh, komisjoni aseesinaisele. jah, tegemist on väga tähtsa raportiga, seda näitab juba see, et meil on neli raportööri, kaks äh, põhiõigus, äh, põhiõiguste komisjonist, põhiseaduskomisjonist ja siis veel kaks raportööri, see näitab seda, et see küsimus on tõesti väga oluline, et me peame tegema tihedat koostööd. ja mul on väga hea meel Äh, tervitada siin ka härra Tšastelli, kes on ähm, nõukogu esindaja, praegune eesistuja ja äh, nõukogu kaasatus on meile väga oluline juba sellepärast, et me arutame seda initsiatiivi esimest korda koostöös liikmesriikide parlamentidega, keda ma samuti äh, tervitan. ma usun siiralt, et oma ettevalmistuva töö jooksul õnnestub meil hakata läbirääkimisi pidama ka regioonide komitee ja ECOSOC-iga. ma tervitan ka neid ja tervitan kõiki kolleege, keda huvitab see uus algatus mis on kasulik äh, osalusdemokraatiale. aga kui äh, meie istungit juhib selline suurepärane äh, härrasmees nagu härra Kasiini, siis ei saagi midagi valesti minna. ma tahaksin nüüd rääkida teile sellest, mis on toimunud minevikus, sest me oleme Alaniga kahekesi ähm, juba arutanud, et kes millest räägib, üks meist on mees, teine naine, mille kohta tahaksin öelda, et mees ja naine peavadki tegema koostööd nagu ütlevad ka paljud vanasõnad ja kõnekäänud. ja kuidas me siis töö jagame, sellel ma äh, pikemalt ei peatugi, vaid ütlen lihtsalt, et meil on äh, suurepärane roheline raamat. ja mitme eesistumise jooksul on seda tööd juba arutatud, äh, ungarlased, hispaanlased ja belglased peavad siin tegema koostööd järjestikuste eesistujatena ja kui äh, neil äh, see õnnestub, siis tuleb juuni lõpus välja ka lõplik äh, töökoht, lõplik dokument. ja ettevalmistava töö jooksul oli meil vaja pidada väga mitmeid konsultatsioone kodanikuühiskonna esindajate, Euroopa Parlamendi kolleegide ja teistega ja me andsime endale aru oma vastutuse suurusest, sest Euroopa kodaniku algatuse läbirääkimised võivad muutuda ka ohtlikuks, kui seda ei tehta piisavalt hästi. hommikul me kuulasime härra Tafi raportit ja saime teada, et vähem kui viiskümmend protsenti eurooplasi eh, usub Euroopa demokraatiasse. meie arvame tegelikult, et eh, siinviibijad on kõik kirglikud Euroopa-meelsed. ja seetõttu me leidsime ka võimaluse neljakesi teha koostööd ja jõuda kompromissidele kuigi meie ajakava on olnud äh, väga tihe ja on edaspidigi väga tihe, sest äh, kaheksandal novembril toimub äh, debatt, nagu härra esimees alguses ka ütles, selleks ajaks peab olema lõplik tekst valmis. muidugi see peab olema ka tõlgitud kahekümne kahte keelde, et kõik saaksid seda lugeda, sellest aru. ma tegelikult ei räägi praegu mitte ainult petitsioonikomisjoni nimel, vaid meil tuleb ka kultuurikomisjoni, tsiviilvabaduste komisjoni ja veel ühe komisjoni arvamus ja ma tahaksin mainida ka resolutsiooni eelnõu kohta seda, et tegemist on suurepärase alusega edasiseks tööks, sest sellele järgnevad jätkumeetmed. ning eh, isegi meie kolleegid komisjonist on tunnistanud, et meie ajapiirid on seekord tõesti väga kitsad, meil on väga kiire ja seetõttu on nad meile väga avatult ja väga kiiresti andnud äh, vastuseid äh, meie küsimustele. praegu on kõige õigem aeg kohtuda liikmesriikide parlamentidega ja äh, hommikul kuulasime samuti seda, mida liikmesriikide parlamendid rääkisid härra Tafi raporti kohta ja ma arvan, et ka nüüd järgnevad huvitavad märkused. loomulikult on meil vaja parandada komisjoni ähm, määruse eelnõu, seda saab teha kolmel moel esiteks, eh, meie kui Euroopa otsustajate jaoks on vaja, et see määrus oleks kasutajasõbralikum, et selleks, selles oleks rohkem informatsiooni Euroopa kodanikualgatuse kohta. see eh, algatus peab olema demokraatia vahend. see peab olema tõhus vahend, mida kodanik tõesti saab ka kasutada. muidugi me kardame, et äh, kõik ei saa sellest ehk piisavalt aru ja me kardame ka, et diskussioonid venivad väga pikaks, kuid samas on kõigil õigus seda küsimust arutada ja me loodame, et liikmesriigid suhtuvad oma õigusaktide vajalikku muutmisse samuti avatult. sel aastal teeme ettepaneku ka erinevateks muudatusteks selles määruse eelnõus selleks, et kahandada halduskoormust, mis ei ole ehk võimalik, mis ei ole ehk vajalik. meil on tõesti suur vastutus, nagu ma ütlesin aga seda vastutust äh, tuleb äh, kanda professionaalselt. näiteks on komisjon äh, öelnud, et ähm, algatuste vastu äh,, algatuste kõlbulikkust äh, kontrollitakse alles siis, kui sellele on antud juba kolmsada tuhat allkirja. kas see on tõesti mõistlik? minu meelest mitte. veel üks tähtis äh, punkt puudutab seda, mis siis saab, kui Euroopa kodanikualgatus on kogunud kõik vajalikud allkirjad on ju selge, et kui äh, on kuulutatud nii palju aega, et kuulut-, äh, koguda need äh, miljon allkirja, siis mingi tulemus peaks sellel olema, isegi kui uut õigusakti ei tule. peaks olema näiteks kuulamine, kus vastavat küsimust arutatakse, sest Euroopa kodanik väärib seda. tegelikult sisuliselt tahaksime teha ainult kaks parandust. härra Lamassuur tegelikult juba rääkis väga põhjalikult nendest parandustest üks tähtis küsimus on muidugi äh, Euroopa kodanikualgatuse funktsioneerimine. Äh, see, mis ajast see muutub kättesaadavaks, meie loomulikult soovime, et enne kahe tuhande kümnenda aasta algust saavutataks äh, kokkulepe, see oleks siis esimese lugemise kokkulepe ja nii-öelda esimese sünnipäeva kingitus Lissaboni lepingule. aga meil peab siiski olema piisavalt aega, et enne täiskogu istungit, kus seda algatuseelnõud hääletatakse, seda ka arutada ja seetõttu pooldame me kõik seda, et Euroopa kodanikualgatust kõigepealt ava-, arutatakse, et kõik liikmesriikide parlamentide esindajad meile ütlevad, mida nad arvavad. Euroopa Parlamendi liikmed on küll näidanud üles väga suurt huvi kõikides komisjonides, kus seda on arutatud. ja palun, palun teid uskuda, et me kindlasti teeme sellest algatusest nii kvaliteetse algatuse kui võimalik nii mina kui minu kolleegid teame, et me oleme siin ainult Euroopa kodaniku pärast, aitäh! suur tänu, proua Koormai ja nüüd annan sõna proua Volis. suur tänu, härra esimees ma arvan, et äh, nagu kõik teised on juba siin ruumis aru saanud, äh, tegemist on sellise meeskonnatööga, meeskonnatööga, kus osalevad erinevad raportöörid, erinevad institutsioonid ja ma arvan, et äh, me tahaksime tagada seda, et see saaks ka meeskonnatööks, kus osalevad liikmesriikide parlamendid. mitte iial ei õnnestu meil luua Euroopa demokraatia ruumi, millest siin on räägitud ikka ja jälle, ilma et me kaasaksime sinna oma kolleege liikmesriikide parlamentidest. ja ka täna siin tahaksime me luua midagi, mis oleks atraktiivne ja, ja mille ja mis oleks kasutajasõbralik meie kodanike jaoks, sellepärast et see aitaks meil, neil osaleda Euroopa osalusdemokraatias mina ise ja minu kolleegid petitsioonide komisjonist on ammutanud inspiratsiooni Euroopa kodanike petitsiooniõiguste kogemustest viimaste aastate jooksul. petitsiooniõigus, petitsiooni esitamise õigus Euroopa Parlamendile on õigus, mis on kõikidel Euroopa Liidu kodanikel ja see on andnud meile ka mõningaid näpunäiteid selle kohta, kuidas paremini kodanikualgatuse protsessi kujundada ja kasutada. Euroopa petitsioon ei ole samaväärne loomulikult äh, algatuse õigus, äh, kuid samuti, see, sellegipoolest võime me nendest kogemustest õppida. tahaksin keskenduda kahele asjaolule, petitsiooni õigus on antud kõikidele Euroopa Liidu äh, residentidele, sõltumata nende vanusest, ühesõnaga kõikidele Euroopa Liidu elanikele, sõltumata nende vanusest ja mitte midagi ei ole juhtunud äh, tänu sellele, et see õigus on nii laialt defineeritud, me oleme õnnestunud, meil on õnnestunud sellise petitsioonide süsteemiga töötada ja toime tulla. meie parlamendis on äh, palju neid, kes leiavad, et vähemalt äh, võiksime me siin alandada miinimumvanust Äh, rakendada miinimumvanusena kuueteist, kuuteist eluaastat, aga me võiksime isegi kaugemale minna. kui me tahame tagada osalust, äh, siis äh, tuleks seda teha just niiviisi, tulles vastu iseäranis meie noortele inimestele. me peame ütlema, et teil on õigus anda oma allkiri, see võib olla nende noorte inimeste äh, Äh, esimene osalus demokraatlikus ühiskonnas, äh, vähemalt neil võiks olla see allkirja andmise osalus tulevikus, nad hakkavad võib-olla osalema valimistel äh, ja aruteludes ja nii edasi. ja pidage meeles ka seda, et tegemist on Euroopa kodanikualgatusega, kui me hakkame siin rakendama erinevaid vanusepiiranguid, erinevaid eeskirju erinevates liikmesriikides, siis see õõnestaks tegelikult meie Euroopa eesmärki ja ei tähendaks võrdseid tingimusi kõigile samuti allkirjade ko-, kontrollimise küsimus. ma arvan, et äh, kõik liikmesriigid tuleks kaasata allkirjade kontrollimisse. me kõik peaksime ühiselt selles protsessis osalema. kuid kui mõned liikmesriigid äh, ja ma saan aru, et mõningates liikmesriikides saab see nii olema, kui mõningad liikmesriigid äh, hakkavad nõudma isikutunnistust või passi allkirja andmisele, siis äh, see võib olla takistavaks teguriks allkirja andmisele. mõningad inimesed võib-olla siis ei soovi allkirja anda ja mõningad uuringud on juba seda tõendanud. me teame, et äh, mitmed liikmesriigid ei kavatse küsida isikut tõendavat dokumenti, nii et meie paluksime, palun ärge küsige isikutunnistust Äh, kui meil ei ole vaja petitsiooni esitamiseks isikutunnistust, miks oleks siis vaja kodaniku allkirja, algatuse allkirjastamiseks äh, isikutunnistust. püüdkem asju äh, hoida nii lihtsal tasandil kui vähegi võimalik. ja minu viimane kommentaar, mis samuti hammustab inspiratsiooni meie petitsioonikomisjonist, kui midagi kui meie, kui meie kodanikud midagi küsivad ja midagi teevad, siis nad tahavad ka mingisugust tulemust näha. ja me peame olema peame suutma tagada, et kui on tõesti kogutud miljon allkirju, tehtud seda vastavalt eeskirjadele, siis komisjonil on kohustus vastata täpselt samamoodi, nagu neil on kohustus vastata Euroopa Parlamendile, nagu neil on kohustus vastata ministrite nõukogule ja see kohustus peaks olema selge ja paigas ja kodanikud peavad teadma täpselt, mida nad saavad, ühesõnaga lihtsus ju,, lihtne juurdepääs ja Euroopa dimensioon, me oleme kõik selles projektis ühiselt osalised tänu ja meil on siis neli raportööri ja ma tervitaksin ka siin ka proua Matsoonit, kes on petitsioonide komitee esinaine ja kes on just tulnud siia saali ja ma sooviksin ka teda siia poodiumile. härra Hefner, teil on nüüd võimalus sõna võtta siis äh, oleme me raporteeridega ühele poole jõudnud ja siis äh, mõned sõnavõtud äh, saalis olijate seast. kuid enne seda annan ma sõna proua Matsoonile või, või soovite hiljem rääkida? ja või, ja võib-olla siis tuleksite ja aitaksite meil siin ka juhtida, proua Rutten ja mina oleme siin äh, eesistujate rollis. aga nüüd jätkame siiski äh, ase äh, raportööridega ja härra Hefner. suur tänu, härra esimees, Euroopa kodanikualgatus on paljulubav projekt, lubadus, mille Euroopa on andnud Lissaboni leppega Euroopa kodanikele ja see võib aidata meil muuta Euroopa rohkem kodanike Euroopaks, nagu Alain Ramas-, Lamassoor juba ütles. meie Euroopa institutsioonid, Euroopa Parlament, nagu me ise väga hästi teame, oleme väga kaugel kodanikest ja inimesed tunnevad, et otsused, mida Brüsselis langetakse, on nendest kaugel ja et Euroopa institutsioonid ei võimalda neile tõstatada küsimusi, teha ettepanekuid Euroopa Komisjonile Äh, ja nii edasi. Äh, et kodanikud ei saa aidata kaasa ja uute Euroopa õigusaktide ja Euroopa otsuste vormimisele. ja minu arvates on tegemist esimese riigiülese instrumendiga või erinevaid riike ühendava instrumendiga kodanike algatuse valdkonnas. väga oluline on, et me saaksime näidata kodanikele, et ka neil on sõna sekka öelda Brüsseli küsimustes ja et me oleme avanud uksed kodanikele Brüsselis. ja sellise lähenemisega sellisest vaimust lähtudes peaksimegi selle küsimusega töötama. tavaliselt on meil äh, ühe teema kohta üks raportöör, äh, vahest on neid kaks, aga praegu on meil neli erinevat raportööri, kes te teevad tihedat koostööd, me oleme erinevatest riikidest pärit ise, me teeme tihedat koostööd komisjoniga, me teeme tihedat koostööd ministrite nõukoguga, et meie õigusaktid selles küsimuses saaksid olema õiged aga praegusel hetkel ei ole sugugi mitte selge, kas Euroopa kodaniku algatuse projekt tõesti kaasab inimesi Euroopa teemade käsitlusse. see võib tekitada ka masendust, kui näiteks kodanikud koguvad miljon allkirja, aga, aga lõppkokkuvõttes pärast kuut kuud saavad nad kirja komisjonist, kus kirjutatakse suur tänu, et saatsite meile allkirjad, meie ei, ei kavatse teie ettepaneku puhul midagi ette võtta. sellest kindlasti ei piisa ja seetõttu me peaksime aitama kaasa luua dialoogi loomisele kodaniku ja institutsioonide vahel. ja just nimelt äh, selle lähenemisega olemegi me üritanud selle küsimuse kallal töötada, me oleme püüdnud seda teha kodanikusõbralikuks, äh, lihtsaks, mitte liiga bürokraatlikuks ja dialoogile suunatuks Äh, me ei räägi siin mitte ainult rahvahääletustest, vaid me räägime siin ettepanekutest äh, ja ettepanekute käsitlemisest kodanike poolt. ma puudutaks mõningaid äh, aspekte konkreetsemaks. me oleme siin teinud ettepaneku, et kolmesaja tuhande allkirja künnis tühistatakse. ma arvan, et ei ole mõtet lasta inimestel kulutada energiat kolmesaja tuhande allkirja kogem-, kogumisse ja siis äh, lasta komisjonil hinnata, et kas seda on võimalik, kas on võimalik projektiga edasi minna ja siis võib-olla saavad kõik lootused purustatud ja inimesed peavad loobuma ja uuesti asuma allkirju koguma iga isik võib saata emaili ja kirjutada Euroopa kodanikualgatusele, kui kõik niiviisi teha saavad, siis võib-olla meil tuleb sadu kodanikualgatusi, seetõttu oleme me otsustanud, et äh, kodanikualgatust äh, võivad alustada ainult äh, seitse kodanikku seitsmest Euroopa riigist, nii et algusest peale on tegemist tõsise kodanikualgatusega, mis on läbimõeldud, organiseeritud ja pärast seda peavad, peab komisjon hindama, kas tegemist on Euroopa Liidu pädevusse kuuluva küsimusega, kas see on kooskõlas meie aluslepingutega, kas komisjonil on äh, õigus äh, õigusloomelisteks aktideks nendes küsimusteks ja alles siis äh, alustatakse allkirjade kogemust. ja nagu Diana, Diana juba rääkis mõningatest küsimustest, nii et ma jätaksin need kõrvale, aga ajakava küsimust tahaksin siiski käsitleda. meie parlamendis ei näe mingisugust põhjust kaheteistkümnekuulise ajalise raami kehtestamiseks. liikmesriigi tasandil oleks kaksteist kuud piisav aeg, aga Euroopa tasandil, kui allkirju tuleb koguda mitmetes liikmesriikides, tõenäoliselt üks aasta ei ole piisav ajavahemik. me ei tahaks inimesi tagant sundida, neid kiirustada ja me ei tahaks, et algatust saaksid kasutada ainult suured Euroopa tasandi organisatsioonid, me tahaksime, et ka uued kodanikuühendused saaksid kodanikualgatuse projekti kasutada ja koguda allkirju. seetõttu meie ettepanek oleks kehtestada ajaliseks piiranguks kaheksateist kuud, mitte kaksteist kuud. ja siis veel, äh, mis on äh, kodanikualgatuse ja petitsiooni vahe? või äh, teistmoodi küsimust püstitades võib öelda, mida selle ühe miljoni allkirja eest saab. kui selle ühe miljoni allkirja eest saab ainult kirja, siis see ei ole piisav vastus. ma, me tahaksime kohtu, kohustada komisjoni kodanikke kuulama, korraldama avaliku kuulamise. see kõik on seotud selle kod-, selle uste avamisega kodanikule, dialoogi loomise õhkkonnaga ja parim tulemus oleks kui kodanikel oleks selline tunne, et tegemist on meie Euroopaga, meie võime teha ettepanekuid, meie võime mõjutada protsessi ja meid kuulatakse. komisjon ei pea äh, kõike tegema, mida kodanikud soovivad, kuid kodanik, komisjonil peaks olema kohustus kodanikke tõsiselt võtta ja neid ära kuulata. suur tänu! suur tänu, härra Hefner! ja nüüd äh, jätkates äh, samas vaimus annan ma sõna äh, härra Rohvile Saksamaa Bundestagist. lugupeetud äh, esinejana, austatud esimees, kallid kolleegid, äh, mul on suur rõõm olla siin, tahaksin tänada teid võimaluse eest siin tutvustada Saksa Bundestagi seisukohta ja ma tunnen, et mul on suur au olla siin ja mul on hea meel, et ma saan arutelule kaasa aidata. ma leian, et Euroopa kodanikualgatus peaks teenima Euroopa kodanike huve, ennekõike on see tehtud kodanikele, meil on seetõttu vaja kodanikusõbralikku bürokraatiast puhtaks röögitud, roogitud nii palju kui vähegi võimalik süsteemi. ja samuti peaks algatus olema asjakohane, kõik peavad sellele kaasa aitama, nõukogu, Euroopa Parlament, liikmesriikide parlamendid see, kõik need institutsioonid peaksid osalema dialoogis. Euroopa Parlamendi liikmed ja ka rahvusriikide parlamentide liikmed tunnevad ennast kui kodanike ko koostööpartnerid ja seetõttu meie peaksime nende huve kaitsma. ja mul on hea meel, et ma saan siin tänada Euroopa Parlamendi raportööre proua Kurmai, härra Lamassuur, härra Hefner, proua Wallis äh, tehtud töö eest ja paistab, et äh, siin valitseb suur üksmeel, vähemalt äh, kui me vaatame asju Bundestagi kolleegide seisukohast. me oleme arutlenud kodanikualgatuse küsimust kaks korda meie Bundestagis, on tehtud mitmesuguseid ettepanekuid ka opositsiooni poolt, me oleme kasutanud konsultatsioonimenetlust, menetlust ja äh, esitanud ka Euroopa Komisjonile omapoolseid arvamusi. me ei peaks kodanikualgatust liigselt tähtsustama üle tähtsustama, tegemist on ühe algatusega demokraatia vallas ja meil kõigil on, me kõik teame, et Euroopas on vaja rohkem demokraatiat ja ennekõike peaksime Euroopa kodanikke võtma tõsisemalt. arutelud Euroopas peaksid olema rohkem kodanikusõbralik-, sõbralikud ja rohkem euroopalikud, ka erakonnad peaksid olema rohkem era-, euroopalikud. minule valmistab muret see, et me praegu läbime taasnatsionaliseerimise protsessi erakonnad äh, üritavad Euroopale selga pöörata, uued erakonnad äh, soovivad äh, vähem Euroopat näha, aga me ei peaks ehitama Euroopas uusi seinu, me peaksime otse vastupidi müüre maha rebima ja ehitama sildu. kodanikualgatus, mis ei tule üheltki liikmesriigi erakonnalt või liidult või ühelt liikmesriigilt, vaid tuleb Euroopas südamest, Euroopa kodanikelt, see peaks aitama kaasa. ärgem ületähtsustagem seda algatust, kuid aga ärgem ka alahinnakem seda instrumenti. ma natuke ärritusin mõningate, ma olen, ma olen natukene ärritunud mõningate kriitikanoolte pärast, millega seda algatust on rünnatud, nagu härra Hefner ütles, tegemist on algatusega, see tegemist on äh, uste avamisega ja kodanikke tuleb tõsiselt võtta. kolleegid, paistab, et äh, me oleme saavutanud äh, üksmeele selles küsimuses, paljudes küsimustes ja see valmistab mulle rõõmu. kõigepealt, miinimum, mina, meie leiame, et liikmesriikide miinimumarvu tuleks vähendada, üks kolmandik liikmesriikidest, mille kohta tegi ettepaneku komisjon, on meie jaoks problemaatiline, me leiame, et üks neljandik liikmesriikidest äh, on piisav arv. meid rõõmustab see, et põhialustalad, põhiraamistik on paika pandud ja me peaksime kogemustest õppima, sellepärast et petitsioonide, petitsioone kasutatakse ju ka praegusel hetkel liikmesriikides ja äh, algatuse vastuvõetavus tuleks täpsustada äh, kohe, kui algatust alustatakse, mitte nii, et äh, ollakse juba kogutud äh, on juba kogutud sada tuhat allkirja või veel rohkem ja siis selgub, et tegelikult Euroopa Liidul puudub pädevus sellistes küsimustes. see tekitaks ainult pettumust ja soodustaks euroskeptitsismi arengut. ja minu soovitus Euroopa Parlamendile oleks, et võib-olla me ei peaks asuma looma uusi kogusid vastuvõetavuse kontrolliks Äh, ad hoc äh, tarkade klubi, ekspertide klubi. ma ei mõista, miks me ei võiks kasutada Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoni näiteks äh, ja komisjoni olemasolevaid organeid Euroopa Parlamendil oleks sellisel juhul võimalus kaasa rääkida, komisjon loomulikult on ka möödapääsmatu lähtuvalt äh, Lissaboni leppest, neil on oma tähtis roll, ma ei tahaks seda küsimärgi alla seada, aga mingisuguseid uusi organeid meil küll ei ole vaja, ma arvan, et me peaksime siinkohal kasutama ära organeid, mis on juba loodud. samuti toetame me äh, kaebuse esitamise õigust, sellepärast et algatus äh, mille puhul äh, kodanikud, organisatsioonid äh, ja algatuse esitajad ei ole nõus komisjoni otsusega, peaksid saama pöörduda Euroopa Kohtu poole. mul on hea meel, et ja et kodanikualgatuse kohta luuakse oma juhtnöörid, mida saavad, mida saavad ära kasutada kodanikualgatuse esitajad, see on üks meede, mis aitab muuta kodanikualgatust praktiliseks ja kodanikusõbralikuks. praegusel hetkel ei ole ükski süsteem, mis ei kasuta online süsteemi Äh, edukas. meil oleks vaja online-süsteemi, mis äh, ei kohutaks meie kodanikke. meie Bundestagil on olnud petitsioonide protseduur, petitsioonimenet-, petitsioonimenetlus, äh, mida saab kasutada interneti teel ja ma leian, et isikutunnistuse numbrid ei ole vajalikud peaks piisama ainult nimest ja aadressist. Saksa Bundestagis esitades petitsiooni piisab nimest ja piisab aadressist. ja miks peaks olema tõkked ja bürokraatlikud nõuded Euroopa kodanikualgatuse puhul rangemad ja suuremad kui äh, Saksa Bundestagi petitsioonide puhul? ma tervitan ka seda, et raportöörid on teinud äh, ettepaneku enne lõppkontrolli öö, äh, luua dialoog kodanikualgatuse algatajatega ja kui kodanikualgatuse algatajad on teinud ära suure töö, teinud, äh, kogunud allkirju, ühendanud äh, rahvast erinevates riikis, äh, riikides, on neil õigus kohtuda institutsioonidega, iseäranis komisjoniga ja osaleda dialoogis institutsioonidega. mis puudutab ajakava, siis mina toetaksin kõige pragmaatilisemat lahendust, kaksteist kuud on liiga lühike ajavahemik, kaheksateist kuud on piisav aeg üle-euroopalise algatuse jaoks ja kui kaheksateist al-, kuud on möödas ja miljon allkirja on kogutud, võib selle menetluse siis lõpetada kaheksateist kuud ei ole küll kohustuslik, kui allkirjad on kogutud varem, võiks asjaga jät-, edasi minna kiiremini. nii et äh, ma pöörduksin äh, parlamendi ja nõukogu poole selle asi- ja paluksin äh, institutsioonidel selle asjaga võimalikult kiiresti ühele poole saada. Euroopa institutsioonid peavad võtma Euroopa kodanikke tõsiselt me ei tunne suurt muret selle kodanikualgatuse pärast, vaid me tunneme pigem suuri, suurt rõõmu selle üle ja tahaksime seda tulevikus võimalikult ära kasutada. nii et äh, head läbirääkimised, äh, hea läbirääkimiste tulemus äh, on see, mida meie teilt ootame, aitäh! suur tänu ja nüüd selleks, et esimene aruteluvoor lõpule viia või ettekannete voor lõpule viia, härra Root on kokku võtnud äh, siinkohal äh, liikmesriikide seisukohad äh, nii-öelda ja on rääkinud ka meie raportöörid, kuid nüüd Euroopa teised institutsioonid, kõigepealt nõukogu eesistuja esindajana härra Olivier Chastel. volinik, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, Euroopa parlamentidest, samuti rahvusparlamentidest, nagu eelkõnelejad nii tahaksin ka mina öelda, et Lissaboni lepingu üks peamisi häid külgi on kahtlemata see, et see tugevdab Euroopa Liidu demokraatlikke aluseid. see selle lepinguga tugevdatakse Euroopa Parlamendi tegevust, sidemeid rahvusparlamentidega, otsuste langetamise protsessi ning tugevdatakse üldiselt esindusdemokraatiat Euroopa Liidus ning nagu eelkõnelejad juba on öelnud, Lissaboni leping püüab veelgi rohkem kodanikke kaasata esindusdemokraatiasse andes siis äh, kodanikele võimaluse osa, ka osalusdemokraatiat proovida. kodanikel on nüüd siis võimalus pöörduda Euroopa Komisjoni poole palvega, et viimane äh, tuleks välja õigusloomealase ettepanekuga tegemist on siis konkreetse sammuga, mida näeb ette Lissaboni leping ja see ettepanek soodustab siis piiriüleseid arutelusid, Euroopa avaliku ruumi teket ja seetõttu mul on väga hea meel, et ma saan täna pärastlõunal siin olla, sest ma olen täiesti kindel, et sellest äh, tänasest äh, arutelust on äh, väga palju kasu ka tulevasteks aruteludeks, mis meil seisavad ees nii parlamendi kui ka nõukogu ja komisjoniga. nüüd selleks, et kodanike algatusi ellu rakendada, tuleb meil leida tasakaal, me ei saa vastu võtta sellist menetlust, mis kodanikke heidutab. menetlus peab olema kodanikele äh, lähedal, kergesti ligipääsetav ja samas peab see menetlus olema selline, mis tagab kodanike algatuse tõhususe. neljateistkümnendal juunil nõukogu äh, võttis vastu üldised suunised äh, selle määruse kohta, see, need suunised puudutavad siis algatusõiguse rakendamist, ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, tahaksin tähelepanu juhtida ainult mõnele asjale nendest suunistest või sellest suunavast dokumendist. nõukogu on teinud ettepaneku, et äh, tuleks paika panna siis miinimumarv liikmesriike, äh, kust need algatuse tegijad peaks tulema ja see peaks olema siis üks kolmandik liikmesriikidest nõukogu Äh, samuti leiab, et tuleks kehtestada miinimumarv, kui palju kodanikke igast liikmesriigist peab allkirja andma. Äh, kasutatakse siis konkreetset matemaatilist valemit, mida kasutatakse ka liikmesriigi parlamendisaadiku kohtade arvu väljaarvutamiseks. Äh, siin öeldi, et kolmsada tuhat allkirja tuleks koguda enne kui alga-, kui kont-, selleks, et kontrollida, kas algatus on lubatav või ei Äh, me peame, me ei saa tegelikult ju lubada algatusi, mis on vastuolus äh, Euroopa Liidu väärtustega, sellised algatused tuleb kohe tagasi lükata. Äh, komisjon peab edendama kodanike algatusi ja peab Äh, näiteks äh, soodustama ka online allkirjade kogumist. nõukogu on seisukorral, et kui, seisukohal, et kui on olemas selline äh, tarkvara, siis on algatusi võimalik kergemini teha, samas tuleb selle tarkvara juures loomulikult kinni pidada andmekaitsereeglitest. iga liikmesriik siis äh,, iga liikmesriigi jaoks peaks siis äh, Äh, olema ka allkirja juures andmed, mis võimaldaksid allkirja andnu isikut kindlaks teha. Äh, sest et allkirju on ju vaja kontrollida ja äh, seda peab tegema nii kiiresti kui võimalik. ja samas tuleb austada andmekaitsekohustusi. ma ei hakka, ma ei saa praegu sõna võtta küll komisjoni nimel, aga komisjon ja nõukogu Äh, praegu ootavad Euroopa Parlamendi ühtset seisukohta selleks, et me saaksime jätkata oma kolmepoolseid läbirääkimisi, mis äh, siis, kuhu on kaasatud kõik kolm institutsiooni, et me saaksime siis edasi liikuda ajakava osas selle aasta lõpuks me tõenäoliselt paneme paika siis äh, need reeglid, äh, mis puudutavad kodanike algatusi. meie nõukogus ole, oleme seisukohal, et tegu on pakilise küsimusega, sellepärast et äh, esimesel detsembril möödub aasta Lissaboni lepingu jõustumisest ning kodanikel oleks väga raske leppida sellega, et aasta pärast Lissaboni lepingu jõustumist ei ole kolm institutsiooni ikka veel suutnud välja töötada neid reegleid, ikka veel vaidlevad nende reeglite üle ja kodanikud ei saa endiselt oma häält kuuldavaks tuuda, tuua ja tulla välja ettepanekutega Euroopa Komisjonile. sellest me saame kõik aru. olukord nõukogus on selline, et meil toimuvad väga sagedased, väga konstruktiivsed kohtumised selles küsimuses, aga ma arvan, et nüüd tuleb lihtsalt kõik need otsustatud asjad kirja panna, tuleb need reeglid kehtestada ja kodanikud saavad hakata oma algatusi esitama. nagu ma juba enne ütlesin, tegemist on ühe kõige demokraatlikuma elemendiga Lissaboni lepingus. suur aitäh eesistujamaa esindaja, selle eest, mis te meile ütlesite. Äh, tahaksin kasutada võimalust ja tänada teid äh, teie pideva, äh, sõbraliku, väga aruka ja kohusetundliku suhtumise eest Euroopa Parlamenti aga sama puudutab ka härra Šefkovitši, kes on Euroopa Komisjoni asepresident, tema on ka meie komisjonis juba korduvalt olnud. me oleme teda tihti kuulnud ka täiskogul. niisiis annaksingi nüüd järgmisena sõna härra Sefkovitšile. suur aitäh, eesistuja, eh, lugupeetud minister, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, rahvusparlamentide saadikud. mul on väga hea meel, et meil on täna võimalus ühiselt arutada Äh, seda teemat koos Euroopa Parlamendi saadikutega ja Rahvusparlamendi saadikutega. Äh, hommikul arutasime sellist olulist teema nagu valimismenetlus ja nüüd räägime kodanike al algatusest. Äh, Lissaboni leping ju suurendab Euroopa Parlamendi, rahvusparlamentide ja kodaniku rolle ja mida kaugemale me Lissaboni lepingu rakendamisega jõuame, seda rohkem me peame ka kõiki neid elemente praktikasse rakendama Äh, ma tahaksin tänada eriti neid äh, rahvusparlamentide saadikuid, kes äh, annavad oma panuse selle, selle olulise teema ettevalmistamisele. ma tahaksin teid tänada kommentaaride eest, mis tulid meie rohelise raamatu kohta Portugalist, Tšehhi Vabariigist, Iirimaalt. seal, seal oli väga arukaid ettepanekuid selle kohta, kuidas kodanikealgatusi ellu rakendada. me saime ettepanekuid ka Itaaliast, Portugalist, Küprerist Äh, ja kõik need ettepanekud aitasid suunata neid arutelusid, mis meil on toimunud nii nõukoguga kui ka Euroopa Parlamendiga ma tahaksin öelda seda, et äh, ma olen väga tänulik nõukogule suurepärase koostöö eest, mis meil oli e-, Hispaania eesistumise ajal ning meil on väga äh, konstruktiivsed suhted ka eesistujamaa Belgiaga ja tänu neile konstruktiivsetele suhetele me oleme saavutanud äh, kokkuleppe väga, väga paljudes punktides loomulikult äh, praegu ootame me äh, parlamendipoolset ühisseisukohta kodanike algatuste kohta. Äh, see esitatakse üsna peatselt, nagu ma kuulsin, ja siis me saame juba oma ettepanekud edasi minna ja saame neid kolmepoolsetel kohtumistel arutada. nagu ma juba ütlesin, enamik üksikasju on juba eelkõnelejate poolt ära tutvustatud. ma kuulasin väga tähelepanelikult ka härra Ruuti, Bundestagi esindaja seisukohta ja ma näen, et meie seisukohtades on väga palju ühist meie Bundestagi kolleegid, Euroopa Parlamendi kolleegide seisukohtades on palju ühist, aga lubage mul nüüd selgitada siis äh, Äh, mõningaid aspekte, mida eelkõnelejad tõstatasid. kõigepealt äh, see üks kolmandik liikmesriikidest, miks me otsustasime, et äh, peab olema esindatud vähemalt üks kolmandik liikmesriike. meie leidsime, et üks kolmandik liikmesriike on see õige arv, kust need allkirjad peaksid tulema, sellepärast et see üks kolmandik meie jaoks on just oluliseks tõhustatud koostöö alustamiseks vastavalt Lissaboni lepingule äh, see on see, mis on oluline subsidiaarsuspõhimõtte seisukohast ja me sooviksime väga, et Euroopa kodanikualgatus oleks tõesti Euroopa oma, et sellel oleks äh, Euroopa iseloom ja et ei oleks tegemist mingite kohalike või regionaalsete algatustega ja sellepärast me otsustasime ühe kolmandiku liikmesriikide kasuks. me peame silmas pidama ka seda, et need algatused, mis tulevad ühest kolmandikust liikmesriikidest, paluvad, et komisjon tuleks välja õigusloome ettepanekuga, mis puudutab äh, siis kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki ja seetõttu me sooviksime, et neil algatustel oleks algusest peale Euroopa iseloom. Äh, mul on väga hea meel, et härra Ruut äh, avaldas tunnustust selle, selles osas, kuidas me seda äh, valemit muutsime, mille alal äh,, alusel me arvutasime, kui palju allkirju ühest või teisest liikmesriigist vaja on. me kuulasime väga tähelepanelikult seda, mis äh, Saksamaal muret tegi, see esialgne ettepanek null koma kaks protsenti rahvaarvust oleks tõesti Saksamaa puhul väga liiga palju, sellepärast et äh, nii et, et äh, seetõttu näiteks äh, Luksemburgist oleks vaja ainult tuhat allkirja, aga Saksamaalt äh, sadu tuhandeid ja seetõttu me kasutasimegi siis sedasama valemit, mida me kasutame Euroopa Parlamendi saadikukohtade määramisel. ja ma arvan, et see on palju parem, see ei välista suuri liikmesriike, vaid muudab nende osaluse palju tõhusamaks ja paremaks. nii et minu arvates on olulis-, tegu olulise demokraatliku sammuga üks teine asi, millele täna võib-olla eriti palju tähelepanu ei ole juhitud, aga mis minu arvates on väga oluline, nimelt me otsustasime lubada ja ma arvan, et eh, kuna on tegemist väga erakorralise sammuga, me otsustasime lubada siis eh, allkirju online koguda Äh, ma arvan, et see peegeldab siis äh, ajastu vaimu, aga samas on see paljude liikmesriigi jaoks äh, väga uus lähenemine. see võimaldab allkirju kiiremini koguda, kodanikke paremini mobiliseerida aga samas tekivad siin probleemid andmekaitsega ja allkirjade kontrollimisega, aga me otsustasime siiski minna selles suunas, sest me otsustasime ära kasutada kaasaegseid kommunikatsioonivahendeid, et oma kodanikke paremini mobiliseerida ja Äh, komisjon on kuulanud ka väga tähelepanelikult nõukogu soovitusi, samuti parlamendi soovitusi äh, tarkvara osas. ma arvan, et oli väga hea äh, mõte vaadata, kuidas me saaksime välja töötada avatud lähtekoodiga tarkvara, mida saavad siis nende algatuste korraldajad alla laadida, et nad ei peaks läbima seda tser-, keerukat sertifitseerimisprojekti et nad ei peaks ise hakkama välja töötama mingeid online allkirjade kogumise süsteemi. nii et, et meie komisjonis hoolitsemegi selle eest, et nende algatuste korraldajatele see avatud tähtekoodiga tarkvara oleks äh, kättesaadav ja nüüd see lubatavuse kriteerium, miks me selle kriteeriumi panime oma ettepanekusse sisse? ühelt poolt me loomulikult soovime, et kodanikud osaleksid Euroopa Liidu demokraatlikus elus, samas teisalt äh, meil on üsna palju kogemusi äh, sellise süsteemi varjukülgedega. me teame, et on algatusi, mis lähevad Euroopa väärtuste vastu, mis on vastuolus inimväärtustega, mis on lihtsalt kergemeelsed ja me tahtsime välistada võimaluse, et äh, et me loome sellise platvormi, mida hakatakse kasutama just nimelt selleks otstarbeks äh, või loome platvorme, mida hakatakse kasutama lihtsalt, mida teatud isikud lihtsalt hakkavad enese reklaamimiseks kasutama. inimesed lihtsalt äh, aru, asut-, alu, teevad algust mingi poliitilise aruteluga, samas kui neil ei ole mingit toetust nende seisukohtadele me pidasime mitteametlikke kõnelusi Euroopa Parlamendi liikmetega ja ka härra Šaštelliga ja ma arvan, et me liigume nüüd siis selles õiges suunas, kus me leiame kohasemad lahendused ja ma kinnitan, et komisjoni poole pealt me eh, igatahes teeme kõik, et neid lahendusi leida. meile aga ei meeldiks selline süsteem, eh, mis eh, koheselt äh, käivitaks selle komisjoni öö, äh, otsuste langetamise masinavärgi, äh, mis viiks lõpuks otsuseni, ma arvan, et see ähm, koormaks süsteemi tööga üle ja, ja seega me tahaksime natukene muuta nende kodanikealgatuste registreerimise menetlust. seda tehakse läbi ad-, hald-, administratiivotsuse nii et, et äh, sellised algatused, mis on siis inimõiguste vastu, mis on Euroopa väärtuste vastu, mis on kergemeelsed ja, ja mis selgelt ei ole Euroopa Komisjoni pädevuses, äh, selliseid lihtsalt ei registreeritagi. Äh, ma sain eile küsimuse petitsioonide komisjonis, et kuidas me saame tagada, et see protsess on õiglane. Äh, kui inimesed ei ole otsusega rahul, siis saab pöörduda Euroopa Kohtusse, kui keegi leiab, et komisjon on oma võimu kuritarvitanud, siis saab pöörduda kohtu poole ja paluda, et kohus öö, äh, otsust muudaks. aga me korraldame, me omalt poolt öö, äh, abistame initsiatiivide äh, korraldajad, nii et, et kui ini-, need inimesed, kes algatustega tahavad välja tulla, pöörduvad komisjoni poole, saavad nad meie poolt igasuguseid abi ja suuniseid selle kohta, kuidas seda täpselt teha. ja millised asjad on kom-, komisjoni pädevuses. Äh, ja härra esimees, kui lubate, siis äh, lõpetuseks ka selleks, mis juhtub siis, kui üks miljon allkirja on kokku saadud ja kui need on ka ära kontrollitud liikmesriikides siin on asjad ka väga selged. nelja kuu jooksul komisjon eh, tuleb välja ametliku teatisega iga Euroopa kodanike algatuse kohta. Nendes teatistes peame me väga selgelt eh, välja ütlema, millised on meie kavatsused, eh, milline on see aru, mõttekäik nende kava, kavatsuste taga. me peame teavitama algatuse, algatajaid, siis Euroopa Parlamenti, nõukogu ja ma saan väga hästi aru sellest, kui oluline on parandada suhteid äh, kodanikega ja poliitilisi arutelusid Euroopas ning see mõte, et korraldatakse avalik kuulamine, minu arvates on väga hea. aga me peame otsustama, kas selle korraldab Euroopa Parlament või komisjon, aga kõige olulisem oleks tõesti, et toimuks mingi arutelu selle algatuse tegijatega, et äh, nad saaksid meile rääkida, kuidas äh, läks neil allkirjade kogumine, mida nad asjast arvavad ja siis saab komisjon tõesti langetada informeeritud otsuse. ja nüüd tõesti minu viimane märkus. ma loodan, et äh, see need kodanike algatused ja muide ma väga tervitan seda, et rahvusparlamendid on siin arutelus osalised. ma loodan, et need algatused võimaldavad meil Euroopa arutelusid laiendada, äh, muuta neid äh, olulisemateks ka liikmesriikide pealinnades, et äh, liikmesriikides arutatakse ka rohkem Euroopa teemadel ja ma loodan, et kui meil toimuvad järgmised Euroopa Parlamendi valimised, siis seal ei räägita ainult liikmesriikide sisestest probleemidest, vaid rohkem ka Euroopa probleemidest. see minu arvates on äärmiselt oluline eh, Euroopa Liidu ja kodanike vaheliste suhete kontekstis, aitäh! aitäh ka teile, härra Šefčovitš, komisjoni asepresident nüüd äh, lõpeb meie debati esimene osa, me oleme ära kuulanud kõik esinejad ja me läheme kohe teise osa juurde. meil on äh, kõnelejate nimekiri. esimesena saab sõna proua Krõmova Bulgaaria Rahvusassambleest, palun Да. Добър ден на всички колеги. Радвам се, че имам възможността да... Suur aitäh teile ja tere päevast kõigile! mul on väga hea meel, et just mina saan esimesena sõna võtta. komisjon ja Euroopa asjade komitee tervitavad Euroopa kodanikualgatust, sest see on äh, tähtis instrument demokraatia tugevdamisel. ja see aitab ähm, vähendada demokraatia defitsiiti. meie arvates aitab see Euroopa kodanikku, sest Euroopa kodanik saab ennast nüüd rohkem samastada Euroopa Liiduga Need äh, finantskulud, mida liikmesriigid peavad kandma, tuleb viia miinimumini, see on selge. ja loomulikult tuleb arvesse võtta kõikide kodanike õigusi. ma olen täiesti kindel, et Euroopa Liidu kodanikud kindlasti soovivad hakata esitama Euroopa kodanikualgatust. Äh, kui neil on mõni mureküsimus, mis nende igapäevaelu mõjutab ja seega on Euroopa kodanikualgatus väga oluline ja tähtis on ka see, et me oleme paika pannud äh, selle arvu liikmesriike, mis, äh, millest kodanikud peavad pärinema selleks, et oleks võimalik seda algatust äh, üldse esitada. ma arvan, et see kokkulepitud arv on ka väga mõistlik arv ehm, me oleme ka juba öelnud, et me pooldame kindlasti online registri pidamist, sest äh, võrgupõhine register on praktiline, selles tuleks säilitada kõiki Euroopa kodanike algatusi, mis on esitatud ja kindlasti need peaksid olema kättesaadavad kõikides keeltes. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et äh, selle parlamentidevahelise kohtumise tagajärg peaks olema see, et me oma menetluskorda parandame ja tõepoolest võtame kiiresti vastu, õigemini teie võtate kiiresti vastu Euroopa kodanikualgatuse ning eh, seda hakatakse ka kiiresti rakendama, aitäh! suur aitäh, Bulgaariast läheme Ühendkuningriigi eh, juurde, kus eh, Lordide koja nimel võtab sõna Lord Taunas. suur aitäh teile, suur aitäh teile, proua esinaine, aitäh, et andsite mulle sõna ja ma pean paluma kolleegidelt vabandust, sest mul on vaja ära minna enne poolt seitset ja ma ei saa kõike kuulata. ma tahaksin öelda, et meie institutsiooni alakomitee vaatas läbi esialgse rohelise raamatu ja jõudis järeldusele, samale järeldusele, mida juba paljud äh, siinkõnelejad on öelnud, ehk siis äh, see menetluskord peab olema võimalikult avatud, võimalikult kättesaadav kõigile, tuleb kasutada internetti, ja äh, riike tuleb kohelda võrdselt ja õiglaselt. bürokraatiat tuleb äh, kahandada, seda peab olema nii vähe kui võimalik, eriti mis puudutab allkirjade kontrollimist. me küll nõustume, et äh, nende õigsuse kontrollimine on teatud piirini vajalik, et selleks tuleb luua omaette töörühmad või muud üksused, kuid üldiselt võib öelda, et äh, juba praegu me ju liigume nende eesmärkide saavutamise suunas. ja mul on väga hea meel ka selle üle, et seda tööd tehakse praegu, et seda tehakse nii kiiresti ja ma võin öelda, et äh, meie toetame peaaegu täielikult seda, mida ütles härra Roth äh, Bundestagist. tõepoolest, sellel algatusel ei ole mitte mingit mõtet, kui see tehakse niivõrd keerukaks, et inimesed ei ole suutelised selle teksti mõistma. ei ole mingit mõtet luua organiseerijate veebilehte ja välja mõelda keerukaid menetlusi allkirjade õigsuse ja ehtsuse kontrollimiseks, kui kokkuvõttes suureneb äh, liikmesriikide ja petitsioonide esindajad, esitajate kulu nii suureks, et nad ei suudagi seda tasuda. meil on vaja sellist süsteemi, kus äh, komisjon otsustaks varakult, kas nad siis registreerivad taotluse või mitte ja kas algatus on äh, kõlbulik, kas ta vastab kriteeriumitele. nii et inimesed ei peaks asjatult koguma neid allkirju. mis puudutab veel seda rohelist raamatut, äh, siis tahaksin teile rääkida äh, paragrahvist kakskümmend viis, lõige neli, ja see on ingliskeelse versiooni viiendal leheküljel, siin räägitakse sellest, et kui komisjon otsustab ettepanekut mitte esitada, siis äh, peab olema võimalik äh, komisjoni otsust edasi kaevata Euroopa Kohtusse. ja ma mõistan, miks just Euroopa Kohtusse. ma mõistan, et Euroopa Kohus on see koht, kuhu tuleks pöörduda, juhul kui on rikutud menetlusnorme ja on tehtud äh, menetluslikust küljest vale otsus selle kohta, kas võtta taotlus vastu ja registreerida see või jätta see rahuldamata. kuid äh, teisest küljest tuleb mõista, et komisjonil on algatusõigus ja seetõttu ei peaks äh, olema võimalik komisjoni otsust automaatselt vaidlustada Euroopa kohtus. kui see nii oleks, siis muutuks see esmapilgul küllaltki lihtne asi, mis Euroopa kodanikku toob Euroopa Liidule lähemale, see muutuks keeruliseks ja kompliseeritud olukorraks. seetõttu ma rõhutan, et kuigi Euroopa Kohus tõepoolest võib olla seotud Euroopa kodanikualgatusega, kui me räägime menetlusnormidest, õigusnormidest, mida on rikutud äh, vastuvõtukriteeriumite hindamisel, siis Euroopa Kohus kindlasti ei peaks saama hinnata Euroopa Komisjoni sisulist otsust juhul, kui puudub piisav äh, poliitiline tahe, piisav poliitiline algatusvõime ja Euroopa Komisjon seetõttu keeldub tegutsemast, siis ma arvan, et liikmesriikide parlamendid ja valitsused äh, nagunii hakkavad seda küsimust arutama ministrite nõukogus, kus nad on esindatud. aitäh teile, härra Paunes! mulle tundub see viimane märkus eriti huvitav ma arvan, et komisjon, kasutades oma algatusõigust, kui ta hindab vastavat Euroopa kodanike algatust, peab oma suvaõiguse alusel nagunii otsustama, kas, kas ähm, see taotlus on vastuvõetav või mitte ja loomulikult peab ta selle otsuse tegemisel täitma ka menetlusnorme. kuid äh, kahtlemata on õige, et Euroopa Komisjonil on poliitilist äh, liikumisruumi võib-olla võiks ka Euroopa Parlament äh, hinnata seda, kas taotluse vastuvõtmine, vastuvõtmise jätmine, vastuvõtmata jätmine on õigustatud või mitte. nüüd aga läheme edasi petitsioonikomisjoni esindajaga. suur aitäh teile, äh, proua esinaine, ütleb äh, proua Grüni ma soovin teie tähelepanu juhtida sellele, et Euroopa kodanike algatus on suurepärane vahend, sest äh, see võimaldab Euroopa kodanikul mõjutada teatud Euroopa äh, Liidu otsuste tegemist. lisaks sellele äh, võib see aga valmistada ka kiibedat pettumust neile, kes on kogunud allkirjad, kuid kelle taotlust vastu ei võeta. petitsioonikomisjoni esindajana ütleksin ma seda, et me kindlasti peame olema ettevaatlikud. me peame ettevaatusega suhtuma Euroopa kodanike algatuse vastuvõtmiskriteeriumitesse, eriti äh, siis, kui komisjon parasjagu selle avalduse vastu võtab ja ka siis, kui komisjon otsustab, et see äh, avaldus on kõlbulik või kui ta otsustab, et see seda ei ole mina olen selle poolt, et vastuvõtukriteeriumit tuleks hinnata juba siis, kui koos on viis tuhat allkirja sest äh, kui allkirju tuleb koguda väga palju rohkem, siis tekib ootused ja petlikke ootusi ei tohi õhutada. petitsioonikomisjon äh, saab äh, väga palju petitsioone, neid on nii palju, et järjekord nende läbivaatamisel on pikk ja kui me oleme sunnitud ütlema, et need inimesed, nende inimeste petitsioon ei ole vastuvõetav, siis see on pettumus väga suur, kui inimene on juba väga kaua oodanud. ja seetõttu ma panen teile südamele, et kelleski ei tohiks ähm, asjatult õhutada valeootust ja teiseks, kui algatust ei peeta vastuvõetavaks, kui seda ei võeta menetlusse, siis üks lahendusi tegelikult võib olla selle algatuse edasisaatmine just nimelt petitsioonikomisjonile. me nagunii ootame, et meile hakkavad tulema vastavad taotlused. suur aitäh teile, proua Grüni. nüüd lähme me proua Klabovski juurde, kes esindab Poola parlamenti. härra Klabovski juurde suur aitäh, äh, lugupeetud äh, esinejana tõepoolest ka mind rõõmustab väga, et äh, Euroopa institutsioonid, Euroopa Komisjon, ministrite nõukogu, Euroopa Parlament on hakanud arutama Euroopa kodanike algatust. Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsessi käigus arutati seda küsimust Poolas mitu korda ja leiti, et ähm, see Euroopa kodanikualgatus on üks suuremaid ähm, plusspunkte, mida Lissaboni leping meile annab. me oleme rääkinud juba äh, varem väga mitu korda sellest, et Euroopa kodanik ei usalda piisavalt Euroopa Liitu. Poolas on äh, toimunud äh, ka konsultatsioonid Euroopa Komisjoni esindajatega ja me oleme toetanud enamikku nendest tingimustest, mis Euroopa kodanikualgatusele teie plaanide järgi on seatud. me oleme neid eh, kriteeriumeid ja tingimusi toetanud algusest peale. Need tingimused puudutavad aega, nende inimeste vanust, kellel on võimalik allkirja anda, siis vanuse alampiiri ja me oleme samas ka öelnud, et tegelikult võivad need tingimused ju konsultatsioonide käigus ka muutuda. eriti puudutab see just vanusepiiri neid kodanikke, kes ei ole veel kaheksateistaastased. ma tahaksin öelda ka seda, et Poola õigussüsteem näeb ette sarnase kontseptsiooni, kodanike algatusõiguse, selle algatusõiguse rakendamiseks on vaja sadat tuhandet Poola kodanikku, kes võivad kas toetada mingisuguse õigusakti läbiviimist või võivad nõuda, võivad nõuda seda, et mingisugune uus õigusakt vastu võetaks. see on üsnagi uus instrument ning parlament tegelikult ei ole seda väga palju kasutanud kuid äh, selliseid algatusi on Poolas esitatud ja mõnda neist on ka võetud kaaluda. siiski, tegemist on uue asjaga. Äh, ja äh, nagu öeldud, siis Poola kodanikud on teinud selliseid algatusi, me oleme neid arutanud ja me loodame, et tulevikus arutatakse neid veelgi rohkem ja nii jõuame me Euroopa Liidule lähemale. aitäh! rõõm on kuulda, et Poolas on samasugune algatus. nagu ma aru sain, on vaja koguda sada tuhat äh, allkirja ja selle kuulmine asetab asjad meie jaoks hoopis uude valgusse. nüüd äh, härra Debjevski Portugali parlamendist. suur aitäh teile, proua esinaine! Euroopa kodanike kodanikualgatuse küsimus leidis Portugalis väga laia kõlapinda. me oleme seda üksikasjalikult arutanud härra Tšehtšovitš, äh, komisjoni asepresident, äh, aseesimees on meiega äh, sellel teemal ka kõnelnud. Portugali Rahvusassamblees toimus selleteemaline seminar ja pärast seminari esitati ka ettepanek, mida hindas põhiseaduskomisjon ning samuti Euroopa Liidu asjade komisjon, mis tegutsevad meie parlamendis. loomulikult oli väga erinevaid arvamusi. meie parlamendis on praegu esindatud kuus erinevat poliitilist parteid, kuid huvitav oli märgata, huvitav oli märkida seda, et tegelikult äh, jõudsid need kuus poliitilist parteid konsensusele ühe äh, kõige tähtsama elemendi suhtes. Portugali parlament ja need kaks komisjoni, põhi, ähm, põhiseaduskomisjon ja Euroopa Liidu asjade komisjon, otsustasid üksmeelselt, et nad kindlasti toetavad Euroopa kodanike algatust seda ettepanekut, mille on teinud Euroopa Parlament ja Ministrite Nõukogu, kuid äh, hoolimata sellest positiivsest seisukohast on siiski mõistlik siinkohal ka märkida, et Portugali debatt ähm, ei olnud ähm, täiesti üksmeelne. meil oli siiski ka erinevaid äh, arvamusi ja üks meie reservatsioonidest äh, toetab või pooldab seda, mida härra Lamassuur meile alguses rääkis. ehk siis me peame kindlasti kontrollima seda, kas Euroopa kodanike algatus on vastuvõetav või mitte, enne, enne kui on kogutud sada või isegi kolmsada tuhat allkirja, nagu see on Euroopa kodanike algatuse puhul, sest kui me kontrollime eh, seda, kõlbulikust või vastuvõetavast alles siis, kui allkirju on nii palju, siis tekitab see petlikke ootusi. ma saan aru, et ähm, toimimise seisukohast äh, võib siin tekkida probleeme, ähm, mõtlen siin ka sellele, mida, mida meile ütles härra Šefčovitš ja mõeldes sellele, mida räägiti otsuse edasikaebamise kohta, aga mina isiklikult olen seisukohal, et me peamegi läbi mõtlema kõik need vastuväited, mida siin on juba esitatud. komisjon võib ju tõesti öelda, et algatus ei ole vastuvõetav. minu arvates on väga oluline et me kodanikualgatuse puhul, mille kriteeriumid on tegelikult äh, täiesti selged, saaksime aru, et see algatus on osaks Euroopa uuest identiteedist. see algatus ei tohiks sattuda ohtu sellepärast, et bürokraatlikud nõuded on liiga rasked, et rakendada on seda algatust liiga keeruline, et menetlusnorme on liiga palju. ja kindlasti ei tohiks hakata Euroopa kodanike algatust ka ära kasutama lihtsalt selleks, et kritiseerida valimatult kõike, mis ei meeldi. eriti aga peaksime me mõtlema sellele, kui delikaatne on vastuvõetavuse küsimus. aitäh, härra Prons. Euroopa Parlamendist on samuti palunud sõna. suur aitäh kodanike algatust kontrollib Euroopa Komisjon algusest lõpuni. ettepanekuga peab samuti Euroopa Komisjon nõustuma, nemad registreerivad äh, selle algatuse ja samas äh, peab see vastama euroopalikele väärtustele, see on sees ähm, meie lepingus. võite öelda, mida tahate, kui see vastab Euroopa väärtustele. tuleb äh, koguda kolmsada tuhat allkirja, esitada see komisjonile ja komisjon peab siis olema nõus selle vastu võtma komisjon peab teist korda nõustuma siis, kui eh, kogutud on kõik miljon allkirja. referendumit vaja ei ole, Euroopa kodanikelt eh, rohkem midagi ei küsita. ja mina seetõttu tahaksin teie käest küsida, kuidas aru saada sellest, et eh, tavakodanikud, kelle selja taga ei ole poliitilist parteid või suurt ettevõtet, kuidas nad peaksid kokku saama need miljon allkirja või isegi ainult kolmsada tuhat? aasta aja jooksul või üheksa kuu jooksul erinevatest liikmesriikidest, minu jaoks see on fantaasia, kuidas see on võimalik? ja kui see ei ole võimalik, siis eh, meil ju tegelikult ei olegi mingeid Euroopa kodanike algatusi, välja arvatud siis, kui Euroopa Komisjon ise aitab eh, neid ähm, neid allkirju koguda aitab mingeid suuri ettevõtteid või suuri poliitilisi parteisid, see aga ei oleks õiglane. me oleme kuulnud eh, sõnu demokraatia, isegi otsene demokraatia ja juhul, kui neid sõnu on tõesti tõsiselt mõeldud, milles ma sügavalt kahtlen, siis eh, miljon allkirja peaksid kaasa tooma referendumi nõude ja peale selle tuleksid välja võtta viide euroopalikele väärtustele. ma arvan, et et äh, mingit demokraatlikku tsentra-, tsentraliseeritust, kus tegelikult me ei mõtle poliitilistele huvidele, vaid ainult, äh, ainult väärtussüsteemidele, mis on lepingus kirjas, et siin ei ole tegelikult mingit demokraatiat. aitäh! härra kandidaat Ungarist aitäh! suur aitäh! proua esinaine! ma olen seda diskussiooni pikalt jälginud, jälgisin seda hoolikalt ka praegu ning komisjoni esindaja ütles, et me peaksime vähendama demokraatia defitsiiti. minu jaoks, kes ma olen põhiseadusasjade jurist, on väga oluline teada, mida Euroopa Liit ähm, nüüd kavatseb ette võtta, et millised äh, siis on need uued algatused? miks ei ole Euroopa Parlamendi liikmetel algatusõigust või ähm, õigust esitada ettepanekuid? Euroopa Parlamendi liikmed ju ongi Euroopa kodaniku poolt otse valitud. see tähendab seda, et nemad juba esindavadki Euroopa kodanike huve Nad esindavad oma konkreetse liikmesriigi kodanike huve Euroopa Parlamendis. ja neid huve tulekski kaitsta läbi uute õigusaktide. ma arvan seetõttu, et nõukogu töö liigub täiesti vales suunas. muidugi on oluline, et inimesed saaksid sõna sekka öelda. muidugi on oluline, et neil oleks võimalik eh, otsese demokraati, demokraatliku protsessi läbi osaleda otsuste tegemises kuid ma usun, et Euroopa kodanikualgatus ei, ei äh, juhi meid selles suunas. peale selle on meil kaitseklausel. isegi mitu kaitseklauslit. sest komisjon ei soovi, et äh, neil tekiks mingeid raskusi ja on seetõttu kohe otsustanud, et ähm, Euroopa kodanike algatused võib tagasi lükata juhul, kui need ei vasta Euroopa väärtustele. kohe tekib küsimus, kes seda otsustab, kes ütleb, äh, milline algatus vastab Euroopa väärtustele ja milline mitte. see on ju suhteliselt suvaline protsess. minu meelest on demokraatia usaldusväärne siis, kui Euroopa Parlamendi otsevalitud institutsiooni liikmed võivad esitada ettepanekuid. selline õigus ei peaks olema ainult Euroopa Komisjonil. Euroopa Komisjonil ei peaks olema algatusõiguse monopoli, tegemist on väga vana debatiga. tegemist on vana debatiga ja praegu me tegelikult ju räägime tagajärgedest, mitte põhjustest minu arvates on tõenäoline, et tekib suur halduskoormus ning Euroopa Liit oleks demokraatlikum, kui oleks võimalik, et rohkem kriitilisi Euroopa komis-, Euroopa ähm, kodanikualgatusi jõuab komisjoni töölaudadele. sellepärast, et see, mis meil praegu siin on, aitab ju kohe automaatselt teatud asjad tagasi lükata. mina olen pärit riigist, kus nelikümmend aastat valitses diktatuur. nelikümmend aastat ütles meile partei, mis on õige, mis ei ole. ja mulle teeb muret, kui me ka praegu sellise suuna valime jah, on oluline, et otsene demokraatia oleks tugevam, on oluline, et meil oleks selline instrument, nagu me praegu arutame, sest see on ette nähtud ju Lissaboni lepinguga, kuid sellest hoolimata pean ma oluliseks, et äh, ka Euroopa Parlamendi liikmed võiksid teha algatusi. täna hommikul äh, rääkisime me sellest, miks äh, Euroopa inimest ei huvita Euroopa asjad. põhjus siin ongi sest Euroopa Parlament vastavalt Euroopa, vastavalt Lissaboni lepingule tegelikult ei kajasta Euroopa Liidu kodanike huve ja muresid, sest seda õigust ei ole talle sellega äh, piisavalt antud, pigem me ehitame superriiki, aitäh! aitäh ka teile! Kreeka parlamendi esindaja, palun! Thank you, madam chair! suur tänu! suur tänu! meie Euroopa asjade komisjon on rääkinud sellest küsimusest nii ühte kui teistpidi, me oleme arutlenud kodanikualgatuse teema üle ja leiame, et üldiselt on kodanikualgatus tasakaalustatud ähm, iseäranis, mis puutub tingimustesse, mis, äh, mida tuleb täita selleks, et kodanikualgatuse, algatust kavandada. kuid meil on siiski ka omalt poolt äh, midagi lisada komisjon on esitanud meile teksti, ja selle, selline, selles tekstis üritatakse olla objektiivsed, aga objektiivsus tekitab sageli äh, tõrkeid. komisjon ühesõnaga soovib, et kodanikud oma kodanikualgatust et äh, tegemist on kodanikualgatusega, millega palutakse komisjonil teha algatus, õigusloomeline algatus, õigusloomeline ettepanek, mille on siis algatanud needsamad kodanikud, kuidas see asi aga praktikas toimub? praktikas näeb see asi välja nii, et äh, tõenäoliselt, et kodanikud äh, teevad algatuse, äh, mis ei anna tegelikult komisjonile eriti palju manööverdamisruumi, vaid esitatakse lihtsalt konkreetseid nõudeid komisjonile. ja kui asi selliseks kujund-, kujuneb, siis võib komisjon lihtsalt teada anda, et jah, me võtame kodanikualgatuse vastu, alg-, algatame menetlust kuid äh, lõppkokkuvõttes tahaksime meie hoopis midagi muud ette panna, kui kodanikud on oma algatusettepanekus äh, äh, algatanud, ühesõnaga komisjon nagu võtaks selle algatuse vastu, asuta, asuks looma õigusakti, aga lõpptulemus on hoopis teistsugune, kui kodanikud oleksid oodanud. ja sellega seoses võib tekkida probleeme. sageli on nii ja meie süsteemis võib sageli juhtuda, et süsteemi kasutatakse ära, algatust kasutatakse kurjasti ära ja võib-olla komisjon kasutab seda kodanikepoolset algatust hoopis millekski muuks. me peame saavutama õige tasakaalu ja kandma hoolt seda, et äh, kodanikualgatust võetakse siiski piisavalt äh, tõsiselt. ja kui me räägime siin äh, elektroonilisest kommunikatsioonist, siis miks komisjon ei ole seda ära kasutanud? meil äh, võiks olla ka kodulehekülg, mis võimaldaks kodanike piisavat teav-, teavitamise. allkirjade kogumine võiks toimuda just nimelt sellises elektroonilises, elektroonilises äh, keskkonnas Euroopa Komisjoni all. suur tänu ja nüüd Euroopa Parlamendist äh, palun härra Klaas. komissaris Sefkovitš, ta jättis. suur tänu suur tänu äh, ja härra Šefčovitš, äh, komisjoni asepresident, juba ütles, et äh, kodanikud saavad kasu sellest Lissaboni lepingu raames ja kui teie arvate, et see tõesti nii on, siis ma kahtlen, et teil on õigus. paistab, et me lähtume siin vabaühenduste ja ametiühingute, organisatsioonide vajadustest, kuid mis puudutab kodanikualgatust ja kodanikke, siis kodanikel on väga raske organiseerida midagi sellist. näiteks üks kolmandik liikmesriikidest, mida on vaja selleks, et kodanikualgatust kavandada. on tehtud mitmeid ettepanekuid, et liiklus, miinimumliikmesriikide arvu vähendada, et oleks selleks miinimummääraks üks viiendik, üks neljandik ja mulle tundub, et üks neljandik peaks olema küll sobivaks näitajaks, suurem osa meie koja liikmetest toetaksid seda. ja see aitaks ju künnist natuke madalamaks muuta, natukene saavutatavamaks muuta. endiselt on selle küsimusega seotud liigselt bürokraatlikke meetmeid, näiteks seoses allkirjade kontrollimisega ja andmekaitsega. andmekaitse küsimused on loomulikult olulised ja siis äh, allkirjade vastuvõetavus. ja Euroopa väärtused. ettepanekud peavad kajastama Euroopa väärtusi, on ka üks äh, nõue äh, ja mul on selline tunne, et komisjon ei tahagi, et kodanikud algatusi teeksid äh, ja komisjonil oleks hea meel, kui äh, kodanikud ei sooviks algatusi teha näiteks kodanikud võivad teha algatusi võimalike, võimaliku Türgi liitumise osas ja kõik sellised vastuolulised küsimused, kus kodanik tahab midagi muud kui ametnik Euroopat Need paistavad olevat sellised tabuteemad ja nüüd äh, toote te välja selle Euroopa väärtuste põhimõtte selleks, äh, et äh, populistlikke teemasid kõrvale suruda. aga selline väärtuste nõude esitamine võib kõiki kiiresti hakata algatusi tegelikult maha suruda. kui te nüüd loete põhjalikult läbi Euroopa Parlamendi raporti, siis ideoloogiline proovikivi äh, peaks äh, aset leidma juba äh, päris algatuse kavandamise alguses komisjonis. komisjoni tekstis seda ei ole, siin on siis alammäär kolmsada tuhat või sada tuhat allkirja, mis tuleb kõigepealt koguda ja siis tunnistatakse algatus kas vastuvõetavaks või mitte, kuid kui asutatakse juba algat-, algatuseks allkirju koguma ja siis komisjon lõpuks kolmesaja tuhande või saja tuhande allkirja kogumise järel otsustab, et kas on võimalik komisjonil üldse selle küsimusega tegeleda ja siis tegelikult on tegemist mitmekordse kontrolliga, komisjonil on mitmeid kuid aega selleks, et vastuvõetavuse kohta oma otsust langetada. allkirjade kogumine kui selline võib äh, see seetõttu lihtsalt äh, liiva joosta, sellepärast et äh, tekib selline periood, kus pole selge, kas üldsegi kodanikualgatus tunnistatakse vastuvõetavaks või mitte ja see, vähemalt see kaks kuud, mis komisjonil on vastamiseks aega, võiks maha võtta kaheteistkümnest kuust. esimees ütleb, et paraku ei ole meil eriti palju aega, nii et paluksin nüüd proua Kurmaile ja mina pean paraku lahkuma, ma paluksin proua Kurmaile minu ülesande üle võtta ja ma olen kindel, et meie töö jätkub sama suurepärases vaimus, nagu seda, see on seda teinud siiamaani. aga omalt poolt tahaksin tänada härra Sevtšovitši äh, ja Belgia, Belgia parlamendi esindajad ja härra Matsoonid petitsioonide, proua Matsoonid petitsioonide komisjonist, et nad osalevad meie paneelis ja ma loodan, et nad teevad ka suurepärased kokkuvõtted pärast. nii ja suur tänu teile kõigile täna siia tulemast ja nägemist! suur tänu, ütleb proua Rutten, ka mina täna avaldaksin omalt poolt tänu ja nüüd annaksime sõna järgmisele kõnelejale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 igal pool valitsema, on aga omamoodi köiel käimine. me püüame luua tingimusi, mis aitaksid meil demokraatia puudujääki leevendada ning me püüame luua olukorda, kus kodanikud tunnevad, et neil on võimalik mõjutada Euroopa tasandi otsustusprotsessi, kuid teiselt poolt kui me seda menetlust väga õige tasakaaluga paika ei pane, siis võib äh, kodanikualgatus äh, sattuda naerualuseks. probleeme võivad tekitada äh, Euroopa, probleeme võib tekitada Euro-, Euroopa Liidu institutsionaalne võrgustik, mitmesuguseid võimalikke probleemiallikaid on siin juba mainitud ja on võimalik, et meie valmistame kodanikele pettumuse ilma, enne kui see kodanikualgatus veel jõustub või hoo sisse saab. meie oleme oma parlamendis arutlenud selle küsimuse üle päris põhjalikult, oleme oma arvamuse ka kirja pannud ja esitanud selle teile kirjalikult. põhimõtteliselt suhtume kodanikualgatuse ettepanekusse positiivselt, meil on ka omad üksikasjalikud parandused ja kommentaarid et siinkohal tahaksin rõhutada äh, peamiselt üht. kui sellest äh, uuest algatusest saab reaalsus, siis äh, me peame olema valmis selleks, et see köiel äh, kõndimine ka lõpuks vilja kannab. kui Euroopa Komisjon viib äh, läbi oma kontrolli siis ta ei saa olla sama, kui ta kui ta kontrollib allkirja õigsust, siis ta ei saa olla ka vastuvõtu äh, kinnitaja organiks. kui me võtame vastu Euroopa Komisjoni ettepaneku, nimelt et moodustatakse oma tarkade klubi, mis kontrollib vastuvõetavust siis seda tuleb teha võimalikult äh, kiiresti, sellepärast et muidu kodanikud, Euroopa rahvas arvab, et süsteem on oma olemuselt äh, vigane ja selle eesmärgiks on takistada inimeste osalemist äh, demokraatlikus protsessis. tänu ja Eesti Parlamendi esindaja proua Merisaar. suur tänu, proua eesistuja Eesti parlamendis arutati äh, Eesti Euroopa kohal, Euroopa kodanikualgatust äh, käesoleva aasta veebruaris ja sellele eelnes jaanuaris Vabariigi Valitsuse istung. tegelikult need vastus ähm, koostati justiitsministri poolt ja näiteks Eesti Rohelised, keda mina esitan, ei olnud üldse kutsutud põhiseaduskomisjoni arutelule seetõttu äh, võib-olla rohelised ei olegi kõigi nende arvamustega nõus, mille kohta minu käes on praegu paber, et eestlased igal võimalikul koosolekul ja igas võimalikus tasandis peavad väljendama ainult neid ja neid seisukohti. väga palju asju on juba täna ära öeldud ja ma tooksin välja ainult mõned erinevused nüüd sellest või ja mõned täiendused. E, esiteks ähm, Eesti ähm, parlament saatis siis välja kirja, et eh, me toetame kodanikualgatuse korraldajatele erinõuete kehtestamist, millega defineeritakse kodanikualgataja mõiste ning nõutakse kodanikualgataja usaldusväärsuse tagamiseks informatsiooni tema isiku ja tema partnerite kohta. samuti eh, kohustatakse avaldama infot eh, Eh, kust saab eh, algatuse, algatuse autor raha ja millistest fondidest teda rahastatakse ja kelle huvisid nad kannavad. nüüd eh, allkirjade kogumisele on Eesti valitsus andnud eriti lühikese tähtaja, nimelt toetatakse kuuekuulist tähtaega, mida Euroopa, Eesti rohelised ei saa toetada, sest selge on see, et see on ebarealistlik. ja kui nüüd põhiseaduskomisjonist asi jõudis edasi Euroopa Liidu asjade komisjoni, siis äh, seal on eriti Euroopa-meelsed inimesed meil ja nad palusid lisada siia veel juurde nõude, et äh, mitte üks kolmandik või üks neljandik ei ole vaidluspunkt, vaid ikka pea, mida rohkem liikmesriiki, seda parem oleks osalemas selles äh, allkirjade kogumises, nii et ma arvan, et Eestis me võiksime selle debati uuesti avalikult algatada, sest meil on veel väga palju, mille üle rääkida. aitäh! So I am in the position just to invite uh, you just to... Mm, jah. Nüüd uh, annan nüüd äh, tänan Eesti esindajat ja tänan ka kõiki teisi, äh, kuivõrd tegu oli suurepärase debatiga, äh, kus me arutame küllaltki ebaharilikku instrumenti. me oleme ära kuulanud liikmesriikide parlamentide ja Euroopa institutsioonide esindajad, ja me peame ka mõtlema sellele, mida ütleb Lissaboni leping. seal on toodud selge künnis, selleks on üks miljon kodanikku, seal räägitakse sellest, et märkimisväärne arv liikmesriike peab olema kaasatud ja seal öeldakse, et komisjon peab seda kontrollima. Need on siis lähtekohad, millega me peame arvestama. kõik igasugused muud künnised ja muud küsimused on sellised, mida tuleb eraldi analüüsida. ja seda üksikasjalikult. asjaolu, et Lissaboni leping juba sätestab künnise, on minu meelest asjaolu, mis näitab, et ähm, õiguslooja on pidanud äh, Euroopa kodanike algatust väga väärtuslikuks instrumendiks kuid äh, samas püüab selle kasutamist piirata selliselt, et seda ei saaks kasutada kogu aeg või väga laialdaselt, sest siis kaotaks oma mõtte. tegemist on unikaalse protsessiga, mille käigus tuleb saavutada ka tule-, tulemusi. kuid meiegi leiame Belgia parlamendis, et, et kõigepealt tuleb see asi korralikult läbi arutada teiseks, see, mis räägiti bürokraatiast ja halduskoormusest. ma arvan, et äh, kogemus on näidanud kõikide liikmesriikide äh, valitsustes, et äh, keegi ei soovi bürokraatiat ja seetõttu tulekski kasutada elektroonilist meediat me ei taha kogu aeg ähm, teha seda, mida alati on tehtud, me ei taha jääda toppama vanade võimaluste juurde, vaid liikuda uute tehnoloogiateni ja mis puudutab noorte kaasamist, siis nõustun ma sellega, mida ütles proua Wallis. muidugi võite te küsida, milleks üldse künnis ja milleks need Euroopa väärtused, aga selle üle eh, me peame kõik lähemalt mõtlema ja neid küsimusi arutama, aitäh! mulle on antud teada, et veel üks kolleeg soovib sõna, et Poola parlamendi esindaja soovib sõna, palun, teil on sõna lugupeetud proua esinaine, ma tahaksin öelda paar sõna selle õigusloomelise algatuse kohta. nimelt tahaksin ma küsida, kas tõesti on nii, et üks miljon inimest, ühel miljonil inimesel on rohkem volitusi ja õigusi kui Euroopa Parlamendi liikmetel, kes on otse valitud. selles küsimuses on õigusnorm tegelikult absurdne. Euroopa Parlamendil on vägagi piiritletud volitused ja õigused kui seda võrrelda Euroopa Komisjoni valitustega. võib isegi öelda, et oma volituste poolest on Euroopa Parlament suhteliselt tähtsusetu, kui me võrdleme seda Euroopa Komisjoniga nii et kui me kasutame Euroopa kodanike algatust selleks, et vastu võtta uusi õigusakte ja siis lihtsalt äh, laseme Euroopa Komisjonil otsustada, kas nad võtavad algatuse vastu või ei võta, siis me tegelikult ju seame neile lõksu üles. ainuke otsuse tegija on tegelikult ikkagi Euroopa Komisjon, sest Euroopa Komisjonil on õigus otsustada, kas algatus vastab või ei vasta euroopalikele väärtustele. ja kas see sobib Euroopa Liidu pädevuste alla kuuluva kohaldamisalaga. seetõttu minu meelest puudub siin legitiimsus. Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil ei ole siin piisavalt legitiimsust. just nimelt Euroopa Parlament on otse valitud institutsioon ja sellepärast peaks tal olema ka rohkem õigusloomelist äh, pädevust, kui on Euroopa Komisjonil. teiseks, vanusepiiri alandamine. mina olen selle vastu, et see toodaks kuueteistkümne eluaastani siin küsiti, kas tuleks vanusepiiri alandada, aga kui me nii edasi lähme, siis varsti võib-olla võib ka kolmeteistaastane hakata allkirja andma, mina mõtlen, et see läheb liiga kaugele. räägiti ka sellest, et vanusepiiri võiks üldse kaotada, aga siis tähendaks see seda, et absoluutselt igaüks võib allkirja anda. vanusepiir on seotud isiku psühholoogilise äh, valmisoleku ja küpsusega. tegemist ei ole mingi teoreetilise küsimusega, kes loetakse vastutusvõimeliseks ja ma arvan, et on loomulik eeldada, et kui inimene on saanud kaheksateist aastat vanaks, siis ta on võimeline tegema vastutustundlikke otsuseid ja teda on, teda on keerulisem manipuleerida. kuid noort inimest, noor, veel nooremat inimest on väga kerge manipuleerida ja mõjutada ning kallutada tegema otsuseid, mis mõnele poliitilisele parteile sobivad. üldiselt on noored väga emotsionaalsed ja väga kergeusklikud ja seetõttu on nad ka kergeks märklauaks igasugustele ideedele, millel tegelikult erilist väärtust ei ole. aitäh! tahaksin teile ainult teada anda, kuidas me järgmised pool tundi veedame. kõigepealt annan ma sõna meie volinikule, kes on ühtlasi komisjoni asepresident, härra Šefkovitšile, siis saavad sõna raportöörid Äh, enne teda veel nõukogu äh, kolleegid ja siis raportöörid. ja ka komisjonide esindajad saavad äh, oma viieminutilise sõnaaja ja siis lõpuks me lõpetame koosoleku, see on siis minu ettepanek ülejäänud aja veenmiseks, veetmiseks. aga kõigepealt saab sõna härra Šefkovitš, komisjoni asepresident ja Poola kolleegile ma võin öelda, et loomulikult äh, me teeme koostööd äh, hea tasakaalu leidmiseks, sest äh, muidugi peab Euroopa Parlamendi hääl paremini välja kostma. aga kuidas me selle hea tasakaalu saavutame, see on iseküsimus, mida tuleb veel uurida. aitäh! kõigepealt äh, tänan äh, meie Belgia mm, esinaist proua Ruutet, kes on meile ka meelde tuletanud Euroopa kodanikualgatuse parameetrid. tuletan neid siis veel kord äh, ähm, meelde, üks miljon allkirja, mis tuleb märkimisväärsest arvust liikmesriikidest. algatus võib olla Euroopa Komisjonile suunatud ainult siis, kui Euroopa Komisjonil on vastavas valdkonnas ähm, algatusõigus ja õig-, õig-, õigusloomeline õigus õigusloomeline pädevus. kõik, mis jääb sellest väljapoole, ei sobi Euroopa kodanikualgatuse esitamiseks. ning kodanikule ei ole võimalik eh, ka eh, lubada, et tegelikult võib igal teemal teha algatuse, sest Euroopa Komisjoni pädevused on selgelt piiritletud. kõigepealt eh, proua Kumovale ja Lordide Koja esindajale kes on äh, rääkinud äh, finantskoormusest ja äh, allkirjade õigsuse tõestamisest. ma arvan, et meil tuleb valida kasutajasõbralik ja kõige väiksemat halduskoormust kaasa toov lahendus. seega me oleme öelnud, et liikmesriik ise võib otsustada, millist meetodit ta kasutab selleks, et et kontrollida, mitte siis tõendada allkirja õigsust, vaid kontrollida allkirju. komisjonil on ükskõik, kuidas seda tehakse ja seetõttu me oleme ka öelnud, et kui liikmesriik otsustab äh, pistelise kontrolli äh, kasuks, siis see sobib meile, see tähendab, et kontrollitakse ainult väikest äh, protsenti allkirju, kui paistab, et need on tõesti antud vastavate isikute poolt, siis sellest meile piisab. kõiki allkirju ei ole vaja kontrollida, sest me arvame, et halduskoormus peaks olema väike proua Pruunile ja härra Laikovski kommentaarid olid seotud ähm, avalduste vastuvõetavusega. ma arvan, et äh, oma esimestes märkustes ma juba ütlesin, kui oluline on mitte tekitada sellist platvormi, mida saab hakata kuritarvitama. ja härra Bronsile ja veel ühele kolleegile äh, vastan selle kohta, mida ähm, siis lugeda euroopaliseks, euroopalisteks väärtusteks. Ungari kolleeg viitas ka nii-öelda nõukogudeaegsetele väärtustele, ma arvan, et me kõik teeme väga hästi vahet endise Nõukogude Liidu ja praeguse Euroopa Liidu väärtustel ning ma usun, et iga Euroopa Liidu ähm, liige, iga Euroopa Parlamendi liige suudab ka seda vahet teha meil on põhiõiguste harta, meil on inimõiguste kontseptsioon, mis on väga selgelt piiritletud ja ma usun, et ähm, ei ole ka eriline raketiteadus otsustada, milline väärtus siis on äh, Euroopale sobiv ja milline on täiesti ebasobiv. aga ikkagi, kui kellelgi on mingeid kahtlusi, kui keegi arvab, et Euroopa Komisjon kuritarvitab oma positsiooni ja on vastu võtnud äh, väära haldus, äh, haldusliku otsuse registreerimise või registreerimata jätmise osas, kui keegi seda arvab, on tal kindlasti õigus edasi kaevata Euroopa Kohtule, sest äh, absoluutselt kõiki selliseid Euroopa Komisjoni otsuseid on võimalik edasi kaevata Euroopa Kohtule. ma leian, et tegemist on äärmiselt, ähm, äärmiselt hea kaitseklausliga ja see on ka oluline kaitseklausel sellepärast, et ähm, äh, kodanikualgatuse esitajaid on niivõrd palju. mis puudutab härra Alvaresi küsimust selle kohta, mida komisjon algatusega peale hakkab, siis härra Lamassuuri alguses rääkis meile väga selgelt, et komisjon käitub samamoodi nagu siis, kui ta saab õigusloomelise resolutsiooni Euroopa Parlamendilt. me peame algatust käsitlema tähtsana kuid äh, samas on tegemist ähm, meie töökorda sätestava algatusega, see tähendab seda, et Euroopa Komisjon peab ähm, endale jätma ka enda algatusõiguse ehk ära kuulama kodaniku, austades ähm, aluslepingut ja institutsioonide vahelist tasakaalu, kuid austades, austades ka enda algatusõigust. seega on komisjonil ainuõigus otsustada, kas äh, ta teeb ettepaneku uue õigusakti vastuvõtmiseks, äh, olemasoleva parandamiseks või millegi tühistamiseks või ei tee mitte midagi. kodanikealgatus võib puudutada, äh, Euroopa kodanikealgatus võib koguda terve miljoni allkirja ähm, ja see algatus võib vabalt olla komisjoni pädevuses, kuid komisjon otsustab mitte äh, samme astuda, näiteks kui see puudutab raseduse sünnituspuhkuse keskust, keskkonnaalast temaatikat kui äh, äh, komisjonile tehakse näiteks ettepanek ähm, raseduse sünnituspuhkus üldse kaotada, siis jah, meie pädevuses oleks seda arutada, aga me ei hakkaks seda tegema. on oluline aru saada, et Euroopa Komisjonil on põhjusega monopol algatusõiguse osas. Euroopa Komisjon on selles osas kõige tähtsam osaline. aga kas ta on ainuke ja kas ta on kõige tähtsam? Äh, muidugi mitte, sest meil on õigus teha ainult ettepanekuid sellele järgneb debatt, nagu täna siin Euroopa Parlamendis, siis järgneb debatt nõukogus, kus liikmesriigid omavahel arutavad, kas neil on võimalik seda õigusloomelist ettepanekut toetada. meie ainult teeme selle ettepaneku. kuid õigusloomega tegelevad nõukogu ja parlament. Nemad arutavad ja nemad võtavad otsuse vastu. ja seega sõltub just neist, kas meie ettepanek lõpuks muutub õigusaktiks härra Klaas Euroopa Parlamendist tõstatas samuti küsimusi, mida toetas proua Stilja ja mis puudutavad ähm, andmekaitset. me oleme püüdnud leida kõige parema võimaliku lahenduse, sest ühelt poolt oleme me kõik nõus, et on oluline neid allkirju koguda digitaalselt, äh, sest ähm, muidu on töö palju aeglasem ja keerukam. aga kui neid hakatakse tõesti koguma digitaalselt, siis ähm, tekivad äh, tõsised äh, küsimused andmekaitsega. andmekaitse on äh, delikaatne küsimus, me kõik teame, et isikuandmeid on võimalik kuritarvitada ja seetõttu tuleb ka suhtuda suure ettevaatusega sellesse, kuidas me tahame, et neid andmeid käsitletaks. Euroopa Andmekaitseamet on ette näinud teatud reeglid ja me peame neid kõiki austama. ning äh, tegelikult tuleb vastutus panna ähm, Euroopa kodanike algatuse korraldajale, sellepärast et just nemad ju koguvad allkirju. mõnes liikmesriigis on ähm, andmekaitse tsiviilõigusega, teises riigis kriminaalõigusega reguleeritud ja seetõttu peavad liikmesriigid ise otsustama, kuidas nad andmekaitse tagavad. aga on selge, et nad peavad selle tagama. proua Merisaar Eestist. teave, mis puudutab korraldajaid, miks see seal sees on? sellepärast, et see on läbipaistvuse huvides oluline minu meelest on tegemist küllaltki lihtsa, lihtsate nõuetega, küsitakse, kes on korraldajad, mis on algatuse eesmärk ja loomulikult ka seda, kuidas neid rahastatakse, sest äh, härra Klaas siin ütles, et me ei tahaks ju sellist instrumenti, mida kasutavad ainult organiseeritud poliitilised parteid, äh, väga suured vabaühendused või ametiühingud, kui me tahame, et ähm, tegemist oleks instrumendiga kodaniku jaoks, siis on äh, kindel, et see peab olema väga läbipaistvate tingimustega ja meil on vaja täpselt teada, kes on korraldajad ja kuidas neid äh, rahastatakse. ja seetõttu me peame saama olla kindlad, et äh, korraldajate selja taga ei seisa mingid suured äh, lobitegijad, lobistid. Euroopa kodanikualgatus on demokraatliku debati tööriist ja seetõttu meil tuleb kindlasti kinni pidada läbipaistvuse nõudest ja ähm, koguda andmeid, äh, tagada need andmed. ehk siis ennekõike, mis on selle eesmärk ja, ja kui läbipaistev ta on. siis äh, küsiti, ähm, Poola senatist tuli veel küsimus vanusepiiri kohta ja ma näen, et siin meie arvamused lähevad tõesti tõsiselt lahku. Teil on väga jõuline seisukoht selle kohta, et vanusepiiri võiks alandada et noori rohkem kaasata, aga samas te ütlete ka väga selgelt seda, et tuleb kinni pidada vanusepiirist, mis on sätestatud isiku vastutusvõimele, teovõimele. ja siis räägiti veel sellest, kuidas tunnistada allkirjade ehtsust, kuidas neid kontrollida. kindlasti on lihtsam kontrollida neid isikuid, kes on valimisealised ehk vähemalt kaheksateistaastased ja seetõttu kantud valimisregistrisse. Euroopa Parlamenti tohivad aga Austrias valida juba kuueteistaastased isikud ja kõikjal mujal vähemalt kaheksateistaastased, seetõttu vanusepiiri küsimus äh, tõstatub äh, ka meie järgmises dialoogis, aitäh! aitäh, volinik Sefkovits ja nüüd ma annaksin sõna härra Ruutile äh, Bundestagist. ja, vielen herzlichen Dank! suur aitäh. me oleme näinud, et äh, seis-, me oleme siin täna näinud, et äh, seisukohad on erinevad äh, ning ma peatuksin nendel. mis puudutab nüüd liikmesriike siis ma arvan, et võib-olla võiks äh, tõesti vähendada neid takistusi, mis kodanikealgatuste teele tahetakse seada. Euroopa algatustest saab kõnelda ainult siis, kui kodanikud, kes sellesse algatusse on kaasatud, tõesti on pärit suuremast osast liikmesriikidest. samuti on oluline, et oleks kaasatud märkimisväärne alv li-, liikmesriike, aga samas on oluline ka see, et et eh, igast riigist eh, piisavalt palju kodanikke osaleks nendes algatustes, asja ei maksa liiga keeruliseks ajada. teiseks, ma tahaksin, et me eh, vaataksime veel juba alguses läbi selle, kas see algatus on lubatav või mitte nagu kolleegid ütlesid, tekiks suur pettumus, kui alles kuskil pärast algatuse käivitamist tuleb välja, et selle algatusega ei saagi edasi minna, kuna see algatus puudutab küsimust äh, Äh, mis äh, ei kuulu komisjoni pädevusse. samuti tahaksin ma öelda seda, et äh, komisjoni otsus peaks olema selline, millele lõppkokkuvõttes võib hinnangu anda ka Euroopa Kohus ma arvan, et selline juriidiline komponent peaks sellesse protseduuri sisse viidama ja Euroopa Kohus on just õige koht selle hinnangu andmiseks. siin vaieldi nüüd ka vanusepiiri üle. Äh, võib-olla äh, äh, võiksime me siin leida mingi kompromissi, miks me näiteks ei võiks jätta seda liikmesriikide endi otsustada, mis vanuses nende riigis võib allkiri anda Äh, sest on ju riike, kus saab hääletada kuueteistaastaselt, teistes riikides on see vanusepiir kaheksateist või isegi kakskümmend üks. nii et, et ma arvan, et me peaksime siin järgima liikmesriikide traditsioone. sest et selle, selle läbi ju nende algatuste Euroopa tähendus ei vähene. aga lõppkokkuvõttes, kui see algatus osutub edukaks, siis meil on vaja teatud pühendumust selleks. Euroopa Komisjon ei tohi öelda, et ta, äh, tal on monopoolne algatusõigus. Euroopa Komisjon peab toetama neid äh, kodanike algatustega väljatulijaid. ta peab kaasama ka teisi organeid, äh, eriti Euroopa Parlamenti Euroopa Parlamendil peaks olema äh, äh, õigus komi-, komisjonilt aru pärida. ma, ma ei tea nüüd täpselt, kas Äh, komisjoni esindaja seda väga selgelt ütles. Äh, Lissaboni leping on varsti jõus olnud aasta ja praegu me räägime ühest Lissaboni lepingu väga olulise elemendi jõustamisest. seetõttu on väga oluline, et me praegu oleksime väga tähelepanelikud, peaksime läbirääkimisi korralikult ja ei unustaks midagi olulist aga samas me peame selle asjaga kiiresti edasi minema, kodanike jaoks on väga oluline, et nad saaksid neid algatusi tegema hakata nii kiiresti kui võimalik. aitäh! ja äh, härra Šašteli kolleeg jäi siia, esitati küsimusi, mis puudutasid nõukogu ja ma arvan, et härra äh, Šašteli kolleeg vastab neile. aitäh! ma vabandan härra Šastelli nimel, kes pidi lahkuma. Äh, teda ootab teine kohtumine. volinik Sefkovitš juba tegelikult vastas väga põhjalikult kõigile küsimustele ja seega mina enam üksikasjadesse ei lasku. võib-olla üks asi, millel tahaksin peatuda, tõepoolest äh, äh tegemist on äh, isikuandmete kontrollimise teemaga. paljud juhtisid sellele teemale lähele, tähelepanu, öeldes, et peaks vältima liigset bürokraatiat, et see süsteem peaks olema lihtne ja ratsionaalne. nõukogu jagab täpselt samuti seda muret, ka meie üritame teha kõik, et see süsteem, mis lõpuks luuakse, on paindlik, aga ma tahaksin teile ka meelde tuletada, et siin on ka liikmesriikidel kohustusi vastavalt äh, vastuvõetavale määrusele vastutavad liikmesriigid andmete kontrollimise eest. ma arvan, et olete nõus, et see on oluline, meil on vaja, äh, seda vaja selleks, et kodanike algatuste äh, usaldusväärsust tõsta. seega see kontroll peab tõesti olema karm E ja eriti sellepärast, et igasugune kontroll peab toimuma väga kiiresti, et ei oleks mingeid viivitusi. nõukogu räägib kolmest kuust, et kolme kuu jooksul tuleb need allkirjad ära kontrollida. E, seetõttu nõukogu ettepanekus me oleme lisanud lisa, kus on siis samm-sammu haaval kirjeldatud süsteemi, mille abil siis tuleb äh, kohelda teatud andmeid, arvestades siis ka loomulikult iga liikmesriigi süsteemi eripära. ma tahaksin, et see süsteem oleks niivõrd ratsionaalne kui võimalik, aga samas me peame silmas pidama ka seda, et see asi on liikmesriikidele väga oluline ja nõukogus ei ole arutelud sellel teemal olnud sugugi lihtsad ja siin ma tahaksin avaldada tunnustust äh, eesistuja, endisele eelistujamaale Hispaaniale kelle äh, ametiajal äh, suurem osa kompromisse äh, saavutati. ma arvan, et midagi muud saavutada oleks olnudki raske. ja nüüd anname siis sõna meie raportööridele. ja me leppisime härra Lamassuriga kokku, et lõpusõnad ütlen mina ja praegu siis äh, kuuleme ära, mis Alenil öelda on. aitäh! ma tahaksin peatuda ainult ühel asjal. volinik Sefkovitš ja eesistujamaa esindaja äh, juba vastasid suuremale osale küsimustest, mis kolleegidel olid ma tahaksin tänada kõiki, kes selles arutelus osalesid, tahaksin tänada neid nende panuse eest, nende märkuste eest, nende kriitika eest, samuti tahaksin väga tänada Rahvusparlamendi liikmeid. Äh, milline saab olema siis nüüd meie roll selles menetluses? kõigepealt me peame aru saama ja see tuli väga selgelt ka tänastes aruteludes välja, et kui me reeglid paika paneme kolme institutsiooni vahel, kui me teeme seda äh, selle aasta lõpuks, vähemalt selline meie poliitiline eesmärk, ja meie kolme institutsiooni seisukohad on suhteliselt lähedased, nii et, et ma arvan, et me suudame selle eesmärgi saavutada. aga see ei tähenda mitte seda, et esimesed kodanike algatused saavad juba käivitatud esimesel jaanuaril kaks tuhat üksteist. meil on vaja ka liikmesriikide seadust, millega seda Euroopa Liidu määrust hakatakse kohaldama. asi on täpselt samasugune ju ka andmekaitse vallas, on olemas Euroopa reeglid, mis on kohustuslikud kõigile liikmesriikidele, aga iga liikmesriik ise võtab vastu siis siseriiklikud õigusaktid nende reeglite rakendamiseks. Euroopa reeglid panevad paika siis teatud ühised eeskirjad kogu Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide jaoks aga näiteks, mis puudutab äh, allkirjade kogumist, allkirjade kontrollimist, siis äh, siin panevad üksikasjad ikkagi paika liikmesriikide äh, seadusandjad ja seega üsna palju need reeglid sõltuvad liikmesriikidest endist, millised, kuidasmoodi neid konkreetseid Euroopa tasandil reegleid hakatakse liikmesriikides rakendama. sellise otsuse võib langetada näiteks valitsus, Prantsusmaal seda teeb valitsus, aga, aga ena-, enamuses riikides ilmselt, võib-olla kõigis ülejäänud riikides on selleks vaja siiski parlamendi poolt vaja rakendusseadused vastu võtta. nii et, et siin peavad sekkuma rahvusparlamendid see protsess peab olema kiire ja nii tõhus kui võimalik. niisiis äh, rahvusparlamendid on äh, väga olulisel kohal selle süsteemi käivitamises. ja kui rahvusparlamendid soovivad, äh, siis nad võivad mängida ka veel ühte rolli, see on rohkem poliitiline, mitte niivõrd juriidiline. nimelt, mis juhtub pärast neid algatusi Äh, kui, mis juhtub nende algatustega, mis on edukad ja mis juhtub nende algatustega, äh, mis läbi kukuvad. Äh, sest kui ikkagi saadakse algatusele kokku piisavalt allkirju, siis see tähendab, et tegemist on probleemiga, mis kodanikele muret valmistab. komisjon ei pea enam nendega tegelema, kui ta tagasi lükkab. aga poliitiliselt oleks ju oluline siiski selle teemaga edasi tegeleda, nii et, et võib-olla me peaksime äh, Äh, sellele ka võib-olla mõtlema, seda eraldi nendest reeglitest ja eeskirjadest, mis me paika paneme, aga võib-olla peaks ka sellel teemal äh, mõtteid vahetama. sest äh, kogemustest võib ju öelda, et ilmselt tehakse üsna palju selliseid algatusi, mis puudutavad valdkondi, kus Euroopa Liidul ja liikmesriikidel on ühised pädevused ning äh, Äh, kui tõesti tundub, et kodanikud on tõsiselt mures millegipärast, siis meie poliitikutena peaksime ju sellele reageerima. Äh, tihtipeale äh, reaktsioon tuleb Euroopa tasandilt, reageerib Euroopa Komisjon, aga võib-olla peaks reageerima ka liikmesriigi tasandil nii et, et igatahes me peame äh, vaatama, kuidas me tulevikus saame seda protsessi niimoodi suunata, et see teeniks kõige paremini meie kodanike huve. aitäh ja nüüd on siis kord Diana käes. Äh, nii palju on siin täna juba öeldud ja ma arvan, et see arutelu on meile, raportööridele, tõesti olnud väga kasulik. võib-olla üks asi, millel tahaksin peatuda äh, parlamendi asepresidendina Äh, tundub mulle, et siin on olnud väga palju selliseid märkusi, mis justkui viitavad, et see protsess nõrgendab Euroopa Parlamenti ja teisi parlamente. ma tuleksin tagasi selle juurde, mida volinik Sefkovitš alguses ütles. Lissaboni lepingu tulemusena on võitjateks Euroopa Parlament, rahvusparlamendid ja Euroopa kodanikud Need on eh, need, eh, kes on saanud tänu Lissaboni lepingule võimu ja me peame seda võimu ühiselt kasutama. mina olen öö, eh, olnud seotud nende aruteludega, kuidas institutsioonid saaksid tulevikus koostööd teha. ja mina igatahes leian, et parlament on muutunud tugevamaks näiteks algatusõiguse osas ja kuidas komisjon sellele peab rea-, reageerima ja ma soovin, et, et samad tulemused saavutatakse ka kodanike algatuste vallas. parlament, parlament, kui parlament tuleb välja õigusloome algatusega, peab me, peame me saama vastuse kolme kuu jooksul ja ilmselt peaks sama aja jooksul reageerima ka kodanike algatustele. parlamendi, parlamendil on õigus nõuda, et komisjon esitaks õigusloomealase ettepaneku aasta jooksul ja kui komisjon seda ei tee, siis meil on õigus teada, miks mitte ja kodanikel peaks olema samasugune õigus. nagu Alain ja teised juba ütlesid, kui seda ei juhtu, siis poliitiline liikumine nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriigi tasandil on selline, et äh, endiselt on motivatsioon asjadega edasiminemiseks, nii et, et ega need teemad kuhugi ei kao. meie äh, eesmärk on töötada ühiselt ja, ja selline mõte, et see parlament läbi kodanike algatuste kuidagi nõrgemaks muutub, sellega ma küll nõus ei ole. mulle tundub, et me kõik ühiselt muutume hoopis tugevamaks, nii parlamendid kui ka äh, kodanikud. aitäh! ja sina oled meil siin äh, kõige professionaalsem istungite juhataja, nii et, et ma püüan sinult õppida ja nüüd annaksin sõna siis Ger Geraldile. aitäh! Äh, mina kõnelen oma emakeeles, äh, sest et näib, et mida istung edasi, seda rohkem hakkavad inimesed emakeeles rääkima. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki raportööre ja kõiki sõnavõtjaid selle väga huvitava ja väga viljaka arutelu eest ma arvan, et ei ole mõtet hakata siin enam üksikasjadesse laskuma, väga paljud äh, teemad on juba käsitlust leidnud. Äh, mõnda asja aga tahaksin ma siiski veel rõhutada. kõigepealt me soovime luua vahendid kodanike jaoks, mitte kellegi teise jaoks. härra Brons rääkis siin Euroopa ettevõtetest äh, kui me vaatame komisjoni ettepanekut ja, ja meie raportit, siis on selge, et me räägime siin tavalisest füüsilistest isikutest, kodanikest ja ei mitte kellestki teisest. teiseks, loomulikult Euroopa kohtu pretseda-, pretsedendiõigus äh, on seotud ainult juriidiliste aspektidega, mitte poliitiliste aspektidega ning Euroopa Komisjonil on alati vabadus otsustada, kas algatus vastu võtta või mitte. aga me tahaksime, et oleks olemas selline menetlus, mis tagaks algatuse tegijatele selle, et nende mured äh, võetakse tõsiselt ja et see nende algatus lihtsalt ei lõpeta prügikastis kolmandaks, ja sellega ma ka oma sõnavõtu lõpetan, niisiis äh, nende algatuste vastuvõetavus, me tahame seda vastuvõetavust kohe alguses kontrollida, aga samas me ei taha ka, et komisjon oleks surve all. Äh, et komisjon peaks kohe kõik juriidilised probleemid algusest peale lahendama mingi algne kontroll peaks toimuma, et näiteks kas see teema kuulub komisjoni pädevusse, kas komisjonil on selles valdkonnas üldse algatusõlg, algatusõigus, kas siin ei ole mingit vastuolu Euroopa põhiväärtustega? sellised põhilised asjad tuleb kohe alguses ära kontrollida ja kui äh, sellega on kõik korras, siis võib see algatus, e-, algatusega edasi minna ja lõppkontroll on siis, kui kõik allkirjad on koos üks asi, mis minu jaoks on väga oluline. ma olen siin tänaseid sõnavõtjaid kõiki väga tähelepanelikult kuulanud. me teame, millised on teie valitsuste seisukohad ja ma pean ütlema, et et teie seisukohtade ja valitsuse seisukohtade vahel on erinevused üsna suured, loomulikult sõltub, kellega rääkida ja mida konkreetselt küsida valitsustelt näiteks küsiti, äh, milliseid dokumente on vaja selleks, et allakirjutanud äh, isikut äh, tuvastada ja nemad ütlesid, et on vaja pöör-, et need pöördusid valitsuses ühe või teise ministeeriumi poole ja mõnedel oli vaja ID-kaarti, mõnedel juhiluba ja nõnda edasi ja nõnda edasi. ja siis me küsisime nende käest, et mida te praegu teete, kui teil kodanikud sellistes äh, algatustes osalevad, kuidas te nende isikud tuvastate? ja tavaliselt neid dokumente, mida, mida oli vaja siis valitsuste sõnul Euroopa kodanike algatuste puhul, tegelikult äh, siseriiklike algatuste puhul ei, ei küsita. küsitakse lihtsalt inimese nime ja allkirja. ja võib-olla see on üks valdkond, kus me peaksime tegema koostööd ei ole ju tore, kui me loome sellised kodanike algatused, mis Euroopa tasandil on palju bürokraatlikumad kui riiklikul tasandil ja põhjus on ainult selles, et eh, liikmesriikide valitsused seda nõuavad. minu arvates see lihtsalt vähendab kodanike algatuste usaldusväärsust. ma tahaks, et te kõik kõneleksite sellel teemal oma valitsustega, sellepärast et meil nõukogus tulevad arutelud sellel teemal, me üritame veenda teie valitsusi neid algatusi kasutajasõbralikumaks muutma. aitäh! ja meil on tõesti väga hea meel, et petitsioonide komisjoni president, juhataja on ka siin, nii et, et proua Matsooni, teil on sõna. suur tänu, proua Kurmai, et andsite ka mulle sõna, mina tahaksin tänada siinkohal kõiki kolleege ja ka komisjoni esimeest härra Katsiinit, et te olite, et te nõustusite petitsioonide komisjoniga selle tänase ürituse korraldamise osas ja töö korraldamise osas. tegemist oli väga huvitava aruteluga. ma olen selle arutelu jooksul saanud aru, kui oluline on see ülesanne ja kui oluline on koostöö meie kahel komisjonil on oma volitused, oma pädevusvaldkonnad. mul oli hea meel kuulata, mida arvavad siin Euroopa liikmesriikide parlamentide esindajad. ma saan aru, et Euroopa Parlament, Euroopa liikmesriikide parlamentide esindajad kinnitavad, et tegemist on väga olulise arenguga. ma olen kuulnud ka erinevaid, väga erinevaid arvamusi, mitte ainult Euroopa institutsioonide esindajalt, vaid ka liikmesriikide parlamentide esindajatelt ja erinevate sõnavõttude käigus välja tulnud erinevused on loomulikult täiesti põhjendatud mureavaldused, kuid ma arvan, et äh, me kõik siiski soovime, meil, meil kõigil siiski on äh, poliitiline soov võimaldada Euroopa kodanikel osaleda Euroopa institutsioonide töös ja me tahaksime võimaldada kodanikel olla omamoodi kaasõigusloojad, äh, kui seda võiks nüüd jutumärkides niiviisi öelda siin oli mitmeid, toodi välja mitmeid äh, murettekitavaid asjaolusid, mille puhul ka mina tunnen muret. võtame siis näiteks äh, selle ajakava küsimuse. ma arvan, et kõik on äh, rõhutanud seda, kui oluline on äh, see menetlus äh, lõpuks ometi lõpule viia. kodanikud on oodanud seda algatust juba mõnda aega ja on väga raske neile selgitada, miks see nii kaua aega võtab nüüd, kus leping, Lissaboni leping on jõustunud. raportöör on teinud ettepaneku ajakava kohta, mis tähendab, et me peame väga kiiresti töötama, kuid äh, pärast arvamuste vahetust äh, nõukogu ja komisjoniga tundub mulle, et tegelikult on sellest ajakavast siiski võimalik kinni pidada. dokumendid, äh, mille on raportöörid ette valmistanud nii põhiseaduskomisjonis kui ka petitsioonide komisjonis, on suures osas üksmeelel, on mõningaid üksikuid erinevusi, näiteks petitsioonide komisjoni rolli küsimus on üks selliseid küsimusi, kuid ma olen veendunud, et kui me töötame vastutustundlikult, õnnestub meil need lahka, need lahkarvamused lahendada ja kõik raskused ületada. ja küsimus, mida on veel paljud siin juba käsitlenud, on vastuvõetavuse küsimus. väga paljud saalis olijatest võtsid selles küsimuses sõna. ma olen nõus, et me tahaksime, et kodanikualgatuse esitamine oleks võimalikult lihtne, kuid vastuvõetavuse kriteeriumid peavad olema võimalikult täpselt, võimalikult selgelt määratletud selleks, et vähendada võimalikult sellist konkreetselt individuaalsust otsustamist. kui me asume kontrollima vastuvõetavust, siis tuleb äh, arvestada ka selle võimalusega, et äh, mõningate taotluste puhul on võib-olla allkirjade arv, osutub allkirjade arv väiksemaks kui äh, kontrolli teostamise ajahetkel, sellepärast et ühe miljoni allkirja kogumise, kogumine toimub pärast seda, kui äh, vastuvõetavus kui selline on juba kontrollitud, see hoiab, see aitab meil vältida seda, et me raiskame väga paljude inimeste aega ja ka institutsioonide aega. Äh, siinkohal võiks petitsioonide komisjonil olla oma roll ja siis üks on veel nii-öelda jätku või järelfaas, järelfaasi küsimus, ka seda on puudutanud siin nii raportöörid kui ka teised sõnasoovijad. oluline on, kuidas komisjon reageerib kodanikualgatusele, mille puhul on kinni peetud kõigist vajalikest eeskirjadest ja mis on tunnistatud vastuvõetavaks komisjoni poolt kas komisjon, Euroopa Komisjon siis otsustab äh, ise edasise asjade käigu üle või äh, toimub see läbi, seoses äh, koos läbirääkimistega, kas komisjon kavatseb konsulteerida parlamendiga ja nii edasi. ma olen nõus selle ettepanekuga, et petitsioonide komisjon äh, pidades meies me,, pidades meeles see, meie traditsioonilist rolli, võiks olla üheks vahelüliks äh, suhetes kodanikega. võib-olla ei peaks meie roll olema ainult selles, äh, et äh, käsitleda komisjoni otsuse kohta esitatud kaebusi või petitsioone, võiksime läbi vaadata negatiivsed otsused komisjoni poolt, otsused, kus komisjon on otsustanud mitte reageerida, mitte asuda õigusloomelist ettepanekut koostama kodaniku algatusest lähtuvalt. mõned rõhutasid, et kodanike Äh, algatus ja petitsiooniõigus on kattuvad nähtused, on neid, kes ütlesid, et kõik kodanikualgatused, mis tunnistati vastuvõetamatuks, sellepärast et kõiki nõudeid ei ole täidetud, arenevad petitsioonideks. ma arvan, et nii ei peaks see olema. siinkohal tuleks igal juhul vältida segadust, sellepärast et kui petitsioonid ja kodanikualgatus segamini ajada, siis me vähendame kodanikualgatuse kui uue tööriista mõju. petitsioonid on siiski ette nähtud selleks, et juhtida tähelepanu puudujääkidele Euroopa õiguses, õigusjääk, õigusest kinnipidamises, aga kodanikualgatuse eesmärgiks on aidata kaasa Euroopa institutsioonide õigusloomelisele tööle. nii et see uus algatus on hoopis teistsugune kui meie petitsioonide, petitsioonide komisjoni senised volitused ja senine töövaldkond. aga nüüd tänaksin kõiki tehtud töö eest, iseäranis tänaksin raportööre meie neljal raportööril on õnnestunud teha head koostööd, töötada meeskonnana. Nad suhtusid algul sellisesse suu-, sellisesse meeskonnatöösse äh, pisut skeptiliselt, kuid paistab nüüd, et meie otsus selline meeskond moodustada oli siiski õige, sellepärast et töö on ju hästi tehtud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 ma kuulsin kahte sellist kommentaari vähemalt, et tegemist on lihtsalt äh, rahva petmisega ja sellise petuskeemiga Euroopa Liidus. ma ei ole sellega nõus. ma olen nõus, et seda uut instrumenti ei tohiks kurjasti ära kasutada ja kuid äh, kui seda ei tehta, siis võib sellest tegelikult kujuneda kõige demokraatlikum instrument üldse kogu Euroopa Liidus. suurem osa sõnasoovijatest rõhutasid siin, et tegemist peab olema kodanikusõbraliku, äh, lihtsalt kasutatava instrumendiga, et andmekaitse eeskirjadest tuleb kinni pidada ja et me peaksime hoidma ära masendust äh, kodanike hulgas, me tahame tegelikult ju seda, et Euroopa kodanikud äh, kasutaksid seda uut võimalust ähm, ja nagu me kõik teame, Euroopa kodanike algatuse toimima panemine on asi, mida me oleme võlgu meie kodanikele ja seetõttu ma usun, et Komisjoni, Nõukogu ja Euroopa Parlamendi ühise ping-, ühiste pingutuste tulemusena oleme me suutnud näidata, et selline koostöö on võimalik ja me saame liikuda õiges suunas, omalt poolt võin ma öelda, et me püüame seda kodanikualgatust jõustada võimalikult kiiresti ja nüüd on asjad tegelikult liikmesriikide parlamentide ja valitsuste kätes, nendest sõltub, kui kiiresti me saame asjadega ühele poole. meil toimus komisjoni, meil komisjonide koosolekud on juba äh, äh, toimunud, me paluksime teil pöörduda teie omavalitsuste poole ja kanda hoolt selle eest, et liikmesriikide parlamendid ja liikmesriikide valitsused väga kiiresti reageerivad, sellepärast et meie usume, et meie siin Euroopa Parlamendis ja komisjonis oleme üritanud oma tööd teha võimalikult kiiresti ja ma tean, et äh, härra Chastel ja tema meeskond on äh, valmis ka kiiresti tegutsema. Teie olete liikmesriikide parlamentide häälekandjad ja meil oleks vaja teie tagasisidet ja teie toimimist. ja tahaksin tänada kõiki neid, kes on jäänud siia ka tänase päeva lõpus. read on küll hõrenenud, aga siiski suur tänu äh, iseäranis liikmesriikide esindajatele, suur tänu tõlkidele ja tahaksin ka mainida meie direktoraadi, meie sekretariaati, kes vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega, see ei ole mitte kerge ülesanne, ma usun, et äh, ja, ja ma tahaksin lisada ka seda, et äh, meie äh, komisjon ja meie petitsioonide komisjon on valmis äh, tegema tihedat koostööd ja nagu te näete, ei saa ma jätta jällegi mainimata, et siin poodiumil on kolm naiste, naisterahvast jällegi kriisiolukorras, ainult naised suudavad asju koos hoida, nagu te näete Äh, see on küll nali, aga igal juhul suur tänu kõigile siia tuleku eest äh, ja kõik sõltub, äh, väga palju sõltub meist, meil on võimalus kodanikualgatus reaalsuseks teha ja me näidata Euroopa kodanikele, et Euroopa usub tõelisesse demokraatiasse, tehkem sellesse reaalsus, suur tänu teile kõigile ja mul on väga hea meel, et ma saan näidata Slovakkia rahvale, et meil õnnestub asju ellu viia, suur tänu! Uh, the list of speakers. Yes. You need it?